okei okay,, Jackie, we'll start. Jackie, me hakkame pihta. Frank, Eurokontrolli esindaja, sul on sõna. aitäh. tere päevast kõigile ja suur aitäh, et andsite Eurokontrollile ja minule kui Eurokontrolli peadirektorile võimaluse arutada teiega täna seda, kuhu me meie vaatevinklist oleme jõudnud äh, lennuliikluse juhtimise arendamisega Euroopa Liidus ja arutada teiega ka, kuhu me oleme jõudnud siis arengutega Eurokontrollis, milline Eurokontroll tulevikus välja näeb ja ma üritan teha alguses lühidalt äh, selleks, et äh, saaksin vastata ka küsimustele eurokontroll toetab ja on alati toetanud ühtset Euroopa taevast me oleme teinud äh, tõesti tugevat tööd selleks, et Euroopa ühtne, ühtne Euroopa taevas tegelikkuseks saab. meie näeme ühtses Euroopa taevas lennuliikluse juhtimise tulevikku, millele alternatiivi ei ole. ja seda mitte üksnes kahekümne kaheksale Euroopa Liidu liikmesriigile, vaid kõigile Eurokontrolli liikmesriikidele. varsti on meid juba nelikümmend sellepärast et esimesel jaanuaril kaks tuhat viisteist liitub ka Gruusia ühtse Euroopa taeva kõige olulisemaks elemendiks on olnud äh, äh, eurokontrolli määramine võrgu juhiks. me oleme suutnud käituda palju aktiivsemalt, vähendades hilinemisi ja me oleme näinud selle tegevuse mõõdetavaid tulemusi. me oleme olulisel määral kärpinud oma kulusid, nii et me tõesti suudame anda oma panuse Äh, viiteperiood, võrdlusperioodil üks, kaks äh, tulemuslikkuse eesmärkide saavutamisele. oleme täitnud ka kulutõhususe eesmärke ja kui kõik samamoodi käituksid, äh, siis kui seda teeksid Euroopa Liidu liikmesriigid, kui seda teeksid navigatsiooniteenuste pakkujad, siis Äh, saavutaksime me need eesmärgid. ma ei ütle, et me ole, meil oli Eurokontrollis kerge neid eesmärke saavutada, aga nad on siiski saavutatavad, see on meie sõnum. praegu vaatame, kuidas me saame aitata liikmesriike ja nende lennunavigatsiooniteenuste pakkujaid kulude kärpimisel, näiteks läbi äh, regionaalteenuste viimise või siis äh, tsentraliseeritud teenuste läbi ma olen täiesti kindel, et te kõik teate, eh, mida me, mida me oleme välja töötanud eh, koos liikmesriikide ja nende eh, lennunavigatsiooniteenuste pakkujate, lennujaamade ja teistega. me üritame tegeleda siis väikese hulga õhu, lennuliikluse juhtimise abiteenustega, täpsemalt üheksa teenusega ja oleme pakkunud välja viisi, kuidas seda üheksat teenust saaks osutada tõhusamalt ja ka odavamalt. sel moel, et need teenused tsentraliseeritakse ja tsentraliseerimise all me ei tähe, pea silmas kõigi, kõigi eurokontrolli alla viimist, vaid äh, neid konkurentsi korras teenusepakkujatele andes. näiteks uus Caesar Äh, operatiivne kontseptsioon on äh, rajatud 4D trajektooridele, niisiis äh, kui lennuk plaanib lennata teatud marsruuti pidi, siis see süsteem töötab välja, kus ja millisel kõrgusel see lennuk igal ajahetkel on. see informatsioon edastatakse seejärel kõigile ja just see kõigiga jagamine on väga oluline lennuliikluse juhtimises ühtne teenus selleks, kuidas planeerida ja kirjeldada lennutrajektoore, tähendab seda, et see informatsioon on täielikult sidus ja kokkusobiv ja loomulikult on sellise informatsioon ka odavam ja seda on kiiremini võimalik saada äh, võrreldes sellega, kui sama infot töötatakse välja neljakümnes Eurokontrolli liikmesriigis või äh, lennujuhtimiskeskuses. kui me võtame veel siia, võib lisada ka sõjaväelennukite juhtimiskeskused. samuti vaatame, kuidas keskkonnaprobleeme lahendada. meie eesmärk on vähendada heitmeid ja kütuse põletamist ning äh, me oleme vaadanud, kas neid ühtse Euroopa taeva keskkonnaeesmärke on võimalik saavutada. me oleme keskendunud põhiliselt andmeteenustele, sest et selles valdkonnas on meie arvates tsentraliseeritud lähenemisviis kõige mõttekam. kõikidel kohtumistel, aruteludel ja seminaridel, mis sellel teemal on toimunud, ei ole äh, veel kordagi äh, selle, selle kontseptsiooni aluseks olevat loogikat küsimärgi alla seadnud. Euroopa Komisjon on meid samuti väga toetanud ja tulen selle teema juurde tagasi, kui ma räägin Ühtse Euroopa taeva kaks pluss algatusest, aga kuhu me siis oleme praegu nende tsentraliseeritud teenustega jõudnud. me oleme välja töötanud siis tegevuskontseptsiooni iga tsentraliseeritud teenuse jaoks meil on toimunud üle kahekümne seminari eh, nende teenuste osas, kus on osalenud kõik huvitatud eh, sidusrühmad. me oleme palunud sõltumatul ettevõttel hinnata meie kulude-tulude analüüsi tsentraliseeritud teenuste kohta ning nemad on meile teatanud, et meie hinnangud olid üsna konservatiivsed netotulu on tõenäoliselt isegi suurem kui see üks koma viis kuni kaks miljardit eurot, mida meie hindasime kümne aasta pikkuseks perioodiks. praegu peame nõu oma neljakümne liikmesriigiga selleks, et saada luba järgmisteks sammudeks. samuti arutame Euroopa Komisjoniga äh, asju, et näha, mil, mil määral me võime saama, saada Euroopa Liidu raha Äh, selleks, et me saaksime neid hüvesid nii kiiresti kui võimalik hakata ellu rakendama. Äh, tahaksin ühe asja selgeks teha. me oleme palunud, et liikmesriigid kiidaksid heaks äh, tsentraliseeritud teenuste algatusega jätkamise, kasutades selleks meie oma eelarvet. aga meie vahendid on piiratud ja seetõttu Äh, ja me osaleme ka siis selles äh, tulemuslikkuse eesmärkide saavutamisel, mistõttu meil kuluks tulemuste saavutamiseks äh, täiendavaid aastaid ja see loomulikult ei ole ideaalne lahendus, niisiis me ootame TEN-T toetusi. millised on meie kontseptsiooni hüved? ma juba rääkisin tõhususest ja ma ei pea silmas mitte üksnes kulutõhusust, vaid ka tegevuse tõhusust, suuremat läbilaskevõimet ja samuti suuremat turvalisust. see on loomulikult hea uudis sest et teise võrdlusperioodi eesmärgid äh, on praegu just lõplikku kuju saamas. Äh, äh, õhunavigats-, lennunavigatsiooni teenuse pakkujad vajavad abi nende eesmärkide saavutamisel ning me oleme veendunud, et üksinda riiklikul tasandil tegutsedes oleks neid eesmärke raske saavutada. me leiame, et tsentraliseeritud teenused saavad anda väärtusliku panuse Äh, killustatud infrastruktuuri kulude vähendamiseks. mis puudutab Caesarit, siis ma tean, et väga paljud inimesi, eriti lennuettevõtjad, ootavad kannatamatult, et see tõesti hakkaks andma tulemusi pärast aastatepikkust väljatöötamist äh, tsentraliseeritud teenused äh, igatahes sunnivad mõningaid Caesari aspekte tegutsema ning kui me suudame need aspektid kiiresti ellu rakendada, teha seda järjekindlalt ja sidusalt, siis annab see kogu programmile uut hoogu lisaks äh, niimoodi saame tagada ka selle, et Seesar ja ühtne Euroopa taevas üldiselt hõlmavad tõepoolest kogu Euroopat. see on oluline, kui me tahame oma tulemusi parandada. meie plaan on, et tsentraliseeritud teenused hõlmaksid kõiki neljakümmet Eurokontrolli liikmesriiki. see on kooskõlas ka Euroopa Liidu naabrus- ja lennunduspoliitikaga me võime mõelda isegi kaugemale Euroopast. meie, meil on hea näide Euroopa lennuandmete andmebaas, mis on tegutsenud juba kümme aastat. see on Euroopa kõrge, kõrgtehnoloogiline leiutis ja seda kasutavad teised riigid, nagu näiteks Lõuna-Aafrika ja Uus-Meremaa niisiis eh, Euroopa eksport, ekspordib kõrgtehnoloogiat teistesse maailma osadesse ja seda võime teha ka tsentraliseeritud teenustega, kuna need kujutavad endast tõelist võimalust Euroopa kõrgtehnoloogia ja oskusteadmiste ekspordiks kogu maailma. see tähendab, et Euroopal on maailma areenil tugevam positsioon eh, kuna Euroopa on need teenused eh, välja töötanud. samuti on oluline et me ICAO äh, süsteemis neid ideesid samuti tutvustame, nüüd ainult kõrgtehnoloogilisel baasil on meil võimalik rahvusvahelist tsiviillennundusorganisatsiooni veenda, et see on midagi, millega tuleks arvestada. tsentraliseeritud teenused aga tähendavad ka töökohti, äh, need tähendavad rohkemaid töökohti äh, töökohtade teema on alati väga tundlik teema ja mul on väga hea meel selle teema juurde tulla meie ei leia, et tsentraliseeritud teenuste algatus seab ohtu olemasolevad töökohad, kas Eurokontrollis või siis äh, õhunavigatsiooniteenuste pakkujate ridades. Äh, äh, väga paljud inimesed lennunavigatsiooniteenuste pakkujatest tegelevad nende teenustega Äh, ja väidetakse, et kui tulevad tsentraliseeritud teenused, siis need töökohad kaovad, see ei ole nii. paljud tsentraliseeritud teenused on uued, paljusid neid on laiendatud ja kõik nendest, kõigil need teenused toetavad kontrolöride töökohti äh, lennunavigatsiooni äh, teenusepakkujate hulgas ja üha rohkem tekib võimalusi uuteks töökohtadeks. Neid tsentraliseeritud teenuseid ei hakka juhtima Eurokontrolli personal me tegelikult tahaksime loovutada mõned tegevused, mida me praegu ise läbi viime. meie tahaksime, et lennunavigatsiooni teenuse pakkujad Euroopa riikides eh, konkureeriksid nendele teenustele ning eh, korraldaksid neid kogu Euroopas. ja kui me räägime kogu Euroopast, siis ma pean silmas Euroop-, Eurokontrolli neljakümmend liikmesriiki. Eh, lisahüveks seejuures on see, et õhunavigatsiooniteenuste pakkujad hakkavad tegutsema ka väljaspool oma riigi piire, niimoodi tiheneb koostöö nende vahel ning eh, niimoodi edendame koostööd ka eh, üldse Euroopa taeva vallas. Eh, mitmed lennunavigatsiooniteenuste pakkujad on selle osas juba huvi üles näidanud ja tahaksin öelda, et mõned äh, lennunavigatsiooniteenuse pakkujad on entusiastlikumad kui teised, mõned kardavad, äh, äh, palju neil on kontrolli uute teenuste üle ja koos nendega me siis üritame vaadata, kuidas asjad tegelikkuses toimima hakkaksid ja kuidas selle süsteemi juhtimine peaks välja nägema. üldiselt aga oleme me saanud väga jõulise ja positiivse tagasiside, sealhulgas ka seadmete tootjatelt ja sõjaväelt loomulikult on õhuruumi kasutajad, lennuettevõtjad need, kes sellesse süsteemi kõige innukamalt suhtuvad. Nende arvates on sidusam ja äh, säästlikum teenus samm õiges suunas. ja seda sammu on võimalik astuda kiiresti ja koordineeritult kogu Euroopas. nagu ma mainisin, on Euroopa Komisjon käitunud, suhtunud sellesse plaani väga positiivselt. Nad on võtnud meie kontseptsiooni ja lülitanud selle siis Ühtse Euroopa taeva kaks pluss ettepanekusse mina ei taha praegu rääkida äh, sellest, kuidas lood selle Ühtse Euroopa taeva kaks plussiga on, tahaksin vaid väl-, väita, et tsentraliseeritud teenused saavad äh, ja edasi areneda, kui me sooviksime tõhusat Äh, kõrgtehnoloogia kasutusele võtmist tulevikus ja seda väiksemate kulusega. Äh, tsentraliseeritud teenuseid võib näha kui kompromissi siis praeguse liikmesriikide killustatuse vahel ja teenuste täieliku lahtisidumise vahel. Äh, tsentraliseeritud teenused on meie vaatevinklist pragmaatiline kompromiss, midagi, mida on võimalik saavutada suhteliselt lühikese ajaga me leiame, et Ühtse Euroopa taevas kaks pluss edendab ka võrgujuhi rolli. meie toetame seda vägagi, see on veel üks element, äh, mis on mõistlik. ma olen täiesti kindel, et äh, võrgujuhi roll laieneb ka edaspidi. Äh, võrgujuhil, võrgujuht mõjutab otseselt kogu võrgu toimimist, näiteks hilinemiste vähendamist ning lennutrajektooride tõhusamaks muutmist. niimoodi hoitakse kokku kütust, vähendatakse heitmeid ja säästetakse raha. hiljuti viisime läbi uurimuse sidusrühmade hulgas ja me saime väga palju positiivset tagasisidet selle kohta, kuivõrd oluline on võrgujuhi roll ja areng. me tellisime selle uuringu, kuna me vaatame praegu läbi ka Eurokontrolli rolli ja struktuuri iga organisatsioon meie arvates peab endalt pidevalt küsima, kas ta teenib neid eesmärke, milleks ta loodi ja kuidas tulevikus asju parandada. niisiis me kõneleme sidusrühmadega, iseäranis meie liikmesriikidega, õhuruumi kasutajatega, sõjaväelastega, lennujaamadega ning kuna me oleme valitsustevaheline organisatsioon, siis liikmesriigid on väljendanud oma seisukohti väga selgelt ja me arutame ka seda, mida me peaksime tegema ja milline juhtimisvorm on kõige parem ja kas me peaksime vaatama veelgi kaugemale kui meie praegune liikmeskond, näiteks üha rohkem eh, lende lendab üle Euroopa, tegemist on nähtusega, mida varem ei olnud. selliseid eh, Euroopast üle lendavaid lende ei olnud ja sellised lennud lähevad siis sellistesse megalennusõlmedesse Pärsia lahe riikidesse Äh, operatiivsest vaatevinklist äh, oleks väga oluline parandada meie sidemeid selleks, et see võrgustik oleks veelgi tõhusam ja see muudaks Eurokontrolliga veelgi kasulikumaks partneriks Euroopa Liidule ja loomulikult ka teile, parlamendile ja see ongi meie mõte, me taha, tegevuse mõte, me tahame olla kasulikud ja teha koostööd sidusrühmadega selleks, et Euroopa, ühtsest Euroopa taevast tõesti saaks tegelikkus, aitäh! aitäh, härra Brenner, äh, proua Foster esimesena. Äh, te olete ainukene, kes oli kohal, kui äh, koosolek algas, nii et Jackie, sa saad esimesena sõna. aitäh, ma pean üsna peatselt ka ära minema, sellepärast ma nii vara siin olin. aitäh Eurokontrolli esindajale, et ta siia tuli ma arvan, et see ajakava või ajastus on tõesti suurepärane sellepärast et me räägime praegu ühtsest Euroopa taevast kaks pluss ja äh, varsti valmib ka oma algatusraport Ühtse Euroopa taeva teemal. Äh, ma tahaksin tõstatada ühe küsimuse, millega komisjon on samuti te tegelenud äh, nimelt sellega, et liikmesriigid antud vallas aktiivsemalt tegutseksid, minu enda liikmesriik Ühendkuningriik on väga aktiivne äh, ja suhtub väga positiivselt kogu selle ettevõtmise hüvedesse. ma arvan, et see, kuidas te oma argumendid olete esitanud, juba äh, vastab teatud küsimustele, mis puudutavad töökohti, töökohtade kadumist. enamik meist ei usu tegelikult, et töökohtade kadumine aset leiab. ja see ettepanek on ka kohane, arvestades selles, et Flight Magazine'is ilmus väga huvitav artikkel sellel nädalal ja loomulikult me kompe-, konkureerime Cesariga. me oleme NextGeni süsteemiga juba läbi viinud kat-, katseid ja see on uuringute seisukohalt ja tehnoloogia seisukohalt kõik väga oluline niisiis ECR fraktsiooni nimel suur aitäh Äh, selle ettekande eest. ma arvan, et kõik parlamendis toetavad teid, meie raportöör härra Marinescu on siin samuti kohal. ja ma arvan, et me lihtsalt peame jätkama surve avaldamist, sellepärast et need hüved, millele tähelepanu juhtisite, see kütuse kokkuhoid, otsesed lennutrajektoorid, konkurentshinnad, need kõik on väga olulised asjad ja me ei saa neid tähelepanuta jätta, nii et, et veel kord aitäh ECR fraktsiooni nimel ja loodan, et kohtume peatselt uuesti, aitäh, aitäh esimehele ka. aitäh, härra Marinescu järgmisena. aitäh, esimees ja härra Brenner, suur aitäh selle ettekande eest. mul on ainult äh, mõned väga lühikesed küsimused mis puudutavad tsentraliseeritud teenuseid. Te ütlesite, et on teenuseosutajad, kes nendega on nõus ja need, kes ei ole nõus. mina tean, et üldiselt on nad selle põhimõttega nõus, nad ei ole aga nõus äh, kõigi nende teenustega, mis selle põhimõtte alla käivad. Nad on äh, viie teenuse osas nõus, ülejäänute osas mitte minu arvates on see üks probleem, mille teie peaksite lahendama. Te rääkisite ka äh, kulutõhususest, äh, seda asja tuleb siis äh, rääk-, arutada, sellepärast et teenusepakkujad väidavad, et kulude-tulude analüüsi pole tehtud teiseks te kõnelesite võrgu alljuhist, et tema äh, roll kasvab. minu küsimus oleks, mida te arvate äh, võrgujuhi äh, eraldamisest selle, kui ta eraldiseisvaks organiks muutmisest, kellestki, kes on er-, eurokontrollist lahutatud? ja mida te arvate siis äh, majandusliku külje reguleerimisest, kas siin on ka vaja mingit sõltumatut, äh, Eurokontrollist sõltumatut organit, mida te arvate? Äh, proua Maisner järgmisena. aitäh. aitäh härra Brennerile selle ettekande eest. asi kõlab liiga hästi, et tõsi olla, näib, et olukorra, sellest olukorrast võidavad kõik liikmesriigid saaksid kokku hoida äärmiselt palju raha, eh, Euroopa eh, taevaprojekt areneks eh, ning näib, et ka töökohad ei kao ja turvalisusega on kõik korras. ma tahaksin teada, kas on ikka mõistlik turvalisuse küsimustes luua ühtne organ, võib-olla oleks parem selline üle-euroopaline organ minu küsimused mm, nüüd siis, te ütlesite, et on üsna võimalik, et kõik liikmesriigid, kes turvalisusega siiani on tegelenud, saavad väga selge rolli ja neid hakkab eh, suunama Eurokontroll. ma tahaksin teada, kas liikmesriigid on rahul selle rolliga, mida neile antakse ja kuidas te hakkate otsustama, kes mida saab kui te hakkate ülesandeid erinevate liikmesriikide vahel jagama. Te peate otsustama, kes mida teeb ja kas see kõik koondub lõpuks Eurokontrolli alla. Äh, te rääkisite siin ka töökohtadest, te rääkisite sellest, et tekivad uued töökohad, äh, kõrgtehnoloogiline ekspordisüsteem ja siit ka minu järgmine küsimus. Te ütlesite, et tsentraliseeritud teenustega Äh, äh, toimub Eurokontrolli detsentraliseerimine ja osad Eurokontrolli äh, ülesanded lähevad Eurokontrollilt ära siis muudele organitele. milliseid ülesandeid te silmas peate ning viimane küsimus, kas lennuliikluse juhtimine muutub liikmesriikide jaoks ka odavamaks? liikmesriigid on ka kurtnud, et Eurokontrollis on liiga palju töötajaid ja see organisatsioon ei ole alati väga tõhus. niisiis, mida te asjast arvate? härra Kraamer järgmisena. ka mina tahaksin tänada eh, võimaluse eest küsimust esitada, ma vabandan, et ma natukene hiljaks jäin, mul olid kaks väga olulist külalist ja seetõttu jäingi natukene hiljaks meie Europarlamendi saadikutena, kuidas me saaksime Eurokontrolli tööd toetada ja e, me oleme palju kõnelenud ühtsest Euroopa taevast. näib, et kõik sõltub e, e, Euroopa õigusaktidest aga liikmesriigid neid õigusakte millegipärast ellu ei rakenda. kuidas on, mida, mida tuleks teie arvates teha selleks, et liikmesriigid hakkaksid kehtivaid õigusakte ka rakendama? kuidas me saame veenda inimesi, et õigusakte tuleb ka kohaldada ning mis, miks liikmesriigid teie arvates seda ei tee? härra Koch järgmisena aitäh ja suur aitäh ka härra Brennerile selle tänase ettekande eest ühtse Euroopa taeva koha pealt tegemist on asjaga, millega me oleme tegelenud aastaid ja arvestades neid võimalusi, mida tsentraliseeritud teenused pakuvad, ei näe ma ühtse Euroopa taeva juures väga palju neid eeliseid ja veelgi vähem näen ma neid e-, eeliseid äh, funktsionaalsete õhuruumi osade juures. Äh, kust need võimalused teie arvates täpselt tulevad? ja teiseks, ähm, mis puudutab lennuliikluse juhtimist, siis USA-s toimub see palju tõhusamalt kui Euroopas äh, kas me saavutame seda ühtse Euroopa taeva ja teie pühendumusega, kas me saame muutuda tõhusamaks või on vaja mõned muud tingimused enne saavu-, täita, aitäh. niisiis, äh, peale minu ei soovinud vist keegi rohkem küsimust esitada. minu küsimus äh, peegeldab äh, juba mõningate saadikute küsimusi, kuidas veenda liikmesriike, et niimoodi tuleb edasi liikuda, sest meil näib olevat suuri probleeme veenmaks liikmesriike üleüldse mitte midagi Euroopa tasandil ette võtma lennuliikluse vallas. me võime öelda, et meil on raske veenda liikmesriike üleüldse midagi tegema Euroopa tasandil, kui asi puudutab transporti. aga lennu, lennuliikluse juhtimine on eriti keeruline valdkond. ning teiseks, te üsna oskuslikult vältisite eh, Ühtse Euroopa taevas kaks plussi mainimist. ma saan sellest täiesti aru minu poole on pöördatud ja teistel saadikute poole ka pöördutud üleskutsetega lükata tagasi eh, ühtne Euroopa taevas kaks pluss, kus on jutt teenuste lahtisidumisest ja nõnda edasi. Äh, see sõna lahtisidumine täitsa kummitab meie komisjoni ning te ütlesite, et töökohad ei kao. see on väga huvitav analüüs. sellepärast ametiühingud on täiesti veendunud, et töökohad kaovad. ja seetõttu äh, meil on probleeme asjadest arusaamisega. Teie ütlete, et töökohad ei kao, neid tuleb vastupidi juurde, siis äh, väljaspool on just jäänud mulje, et töökohad kaovad ära ja seetõttu on lennujuhid, äh, meil olid siin äh, parlamendi ees meelt avaldamas paar nädalat tagasi, ilmselt tulevad nad siia varsti jälle meelt avaldama. kuidas me sellistest ettekujutustest jagu saame? et kogu, kõik see Seesar, äh, ühtne Euroopa taevas, ühtne Euroopa taevas kaks pluss, et see töökohti ei kaota, palun uh, uh,. These... suur tänu kõikide nende küsimuste eest. püüan neile vastata neid grupeerides. üks püsit-, puudutas neid äh, tsentraliseeritud teenuseid ja, ja kuidas need üheksa teenuste valdkonda äh, peaksid koondatama, kõik need äh, teenused äh, puudutavad andmeid, see ei tähenda seda, et me pakuksime lennujuhtimist, äh, teenuseid tsentraliseeritult ja et lennujuhid peaksid ühest kohast teise minema ja lihtsalt äh, tsentraliseeritult pakutakse andmeid äh, nendele äh, asukoht, nendesse asukohtadesse, kus lennujuhtijad töötavad ja Cäsari käigus tehtav töö võimaldab seda, et kõiki andmeid ei, ei pea töötlema nende lennujuhtimiskeskuste keldrites, vaid neid saab äh, käidelda ka tsentraliseeritud ja edastada siis lennujuhtimiskeskustele. lennujuhtidele ei ole oluline, kas andmed tulevad nende oma keldrist või kuskilt tsentraliseeritud asukohast, oluline on see, et andmed on usaldusväärsed ja kvaliteetsed ja seda me püüamegi omalt poolt tagada. Need teenused, mida me pakume Haavenis üheksast nendest äh, mitte täielikult, aga, aga osaliselt on siis kuus nendest üheksast äh, ja selleks, et äh, keegi ei arvaks, et nüüd siis Eurokontroll tahab midagi ära võtta, siis liikmesriikidele tehtud paketis oleme kuus toonud üheksast teenusest välja, mis on seotud sageduse kontrolliga, kattuvuse vältimisega koordineerimise, signaalide koordineerimise osas ja Äh, aeronautilise informatsiooniga seoses ja nii edasi. niisiis äh, kuus teenuste äh, kogumit, mida me praegu pakume, mida me tahaksime laiendada, kaks nendest üheksast teenusest, neid pakuvad praegu ANSB-d ja nende puhul on mõistlik pakkuda neid teeni-, kesksemalt. ja viimane on siis kombineeritud teenus, mida pakuvad e-, Eurokontroll ja ANSB-l. ja oluline on see, et teenusepakkujad mõistaksid, et midagi on toimimas, meie aitame sellele protsessile omalt poolt kaasa Eurokontrolli liidud on meiega tihedat koostööd teinud ja ma võin teile öelda, et nad ei hõiskanud, hõisanud alguses hurraa ettepanekut kuuldes, kuid nad pidasid seda vastuvõetavaks ning äh, kui ei hakata meie teenuseid euro välja äh, võtma, äh, siis olid nad sellega valmis, nad ütlesid, et meile ei meeldi, et need kuus teenust ära võetakse ja antakse kellelegi teisele, aga üldiselt äh, me, me toetame seda, et meil on ka oma roll ähm, selles protsessis mängida ja see on meil ka kirjalikult olemas Eurokontrolli liitudelt. nii et äh, nõukogu seisukoht, millele viitas härra Marinesko, äh, ütleb, et mõned ANSP-d leiaksid, et äh, oleks tore, kui need kuus teenust jääksid ANSP-le aga meie leiame, et me peaksime olukorda hindama, ma arvan, et me peaksime tõesti üksikasjalikult püüdma välja töötada, kas nende kahe teenuse puhul, mis jäävad üle, on teostatavusuuringuid tehtud ja, ja kas on mõistlik neid teenuseid siirdada ja ma arvan, et me peame äh, nende teenuste puhul väga põhjalikult seda analüüsima. üks nendest teenustest on radari andmete jagamine. Euroopas on selles valdkonnas puudu üht täpsusest, äh, kui radariandmeid ühelt, ühest riigist teisele äh, edastatakse, seetõttu olemegi meie teinud ettepaneku edastada neid keskselt Eurokontrolli poolt. ja mis puudutab DBA-sid, ja siis äh, üks koma kaks äh, kuni kaks miljonit äh, hõlmas äh, see ja kas need, võib öelda, et kas need on õiged hinnangud väljaspoolt hindajale ja me võtsime ühendust ühe ettevõttega, kes kontrollis, et ja ütles, et andmed äh, kulutõhususe analüüsil on vägagi konservatiivsed ja üks koma viis äh, miljardit äh, kümne aasta jooksul, kas see on väärt pingutusi? jah, oluline on, on pigem töö sisu ja mitte, mitte niivõrd need suured numbrid, me ei tahtnud neid ka kunstlikult suurena näidata, seetõttu oli selline tegemist väga konservatiivse eh, hinnanguga, tegemist on konservatiivsete ja usaldusväärsete andmetega, liikmesriigid kõik on kolmkümmend üheksa ütlesid, et me laseme olukorda hinnata oma majandusekspertidel, tahame hinnata seda, mida on teinud Eurokontroll ja mida on teinud välisaudiitor, seda tehti ja äh, liikmesriikide finantskomisjon jõudis seisukohale, et toetatakse neid äh, andmeid äh, ja, ja et need andmed on tõesti konservatiivsed. Need andmed on praegusel hetkel kättesaadavad kõigile ja ANSB-del on kõik üksikasjad nagu liikmesriikidel ja nüüd on tekkinud teatav probleem, kui me tahaksime tekitada ka konkurentsi ning nõuda, et ANSB-d esitaksid oma Äh, pakkumised, äh, siis äh, tegelikult on tulemus kõigile juba ette teada liikmesriigid äh, hindasid äh, seda olukorda ise ja jõudsid oma järeldustele. kas Eurokontroll muutub kallimaks või mitte, Eurokontrolli kohta võib öelda, et ei, Eurokontrollil on olnud rasked ajad, viimase viie aasta jooksul oleme pidanud personali vähendama kahe tuhande viiesajalt inimeselt kahe tuhandele inimesele, et see protsess ei ole olnud sugugi kergete killast, võin teile kinnitada, et see oli vägagi valuline, aga see oli üks osa meie ettevalmistavast tööst, et me suudaksime toime tulla nende eesmärkidega, mis on selle seatud ja praegusel hetkel me oleme oma eelarvega valmis toetama äh, neid eesmärke, mis on tarbijatasude vähendamisega seoses seatud ning meie sooritusega seoses seotud. me leiame, et äh, see on oluline ja me ei tahaks äh, nii-öelda tagaukse kaudu rohkem raha saada ja, ja rohkem võimu saada, vaid me tahaksime Euroopat edasi aidata. siis äh, juhtimissüsteem äh,, meil on kaasatud kõik ANSB-d, sõjaväe esindajad, lennujaamad äh,, lennuruumi kasutajad, miks mitte laiendada seda juhtimist, äh, võrgu äh, juhtimissüsteemi laiendamist ning äh, lisada sellele juurde tsentraliseeritud teenuste pakett. liikmesriigid toetavad seda, leiavad, et äh, kindlasti nende tegevuste juhtimist peavad äh, toetama eksperdid, Eurokontroll ja peadirektor juhivad seda protsessi, nii et meie eesmärk on, on olnud võrgu mänedžeride juhtimissüsteemi laiendada siis äh, PRB ja kas see peaks jääma Eurokontrolli või väljapoole. Eurokontrollil on äh, Euroopa Komisjoniga äh, kokkulepe PRB toetamisest, meie ei mõjuta PRB-d, PRB-d valitakse sõltumatult äh, nende valimise protsessis meie ei osale ja meie ei saa öelda oma sõna sekka selles osas, kes selle ametikoha endale saab ja keda valitakse. meie saame aga neile pakkuda andmeid, mida neil on vaja, me teeme analüüse, ükskõik mida nemad soovivad, meie pakume andmeid ja meie ei ole siin otsustav kogu. aga me muudame neile kättesaadavaks need andmed ka VPRC-le mis on Eurokontrolli grupp ja sellega seoses tekib sünergia mõju, et Euroopa Liidu kahekümne kaheksast riigist väljapoole minevate riigi puhul äh, võib ka arvata ette, et nad hakkavad oma teenuste mõõt-, mõõtmiste struktuuri parandame, sellisel juhul oleks parem, kui oleks üks toetusstruktuur, äh, mis äh, oleks suunatud äh, neljakümnele liikmesriigile. nii et Eurokontrollilt volituste äravõtmine selles valdkonnas tekitab küsimuse, kas, kes siis seda toetust pakub ja kas grupid läheksid, valiksid hoopis mingisuguse muu alternatiivi ja ma tahaksin igal juhul vältida suuremat killustatust. aga mõju ja sõltumatuse küsimuses Eurokontroll ei ole PRV-d mitte sugu, sugugi mõjutanud, mitte kunagi Eurokontroll valimise protsessis ei osale. siis, mida liikmesriigid ütlevad selle ettepaneku kohta, liikmesriigid, mina osalesin Vilniuse konverentsil, mis seal ütlesid liikmesriigid, et äh, meil on äh, ühtse taeva pluss kahega seoses probleeme, aga, aga samas äh, enamus toetas seda, et, et toetatakse piiratud, piiratud teenuste turgu ja aeronavigatsiooniteenuste turgu ja ma loodan, et liikmesriigid toetavad seda endiselt ning mäletavad seda, mida nad Vilniuses ütlesid. mis puudutab US Euroopat, siis äh, me oleme Eurokontrollis teinud võrdluse Ameerika Ühendriikidega, sooritusülevaatuskomisjon on seda teinud Eurokontrolli toetusel ja on üsna selge, et Ameerika Ühendriigid pakuvad sama kvaliteetseid teenuseid nelikümne, neljakümne, viiekümne protsendi võrra väiksema summa eest kui Euroopas. miks nii? sellepärast, et liikmes-, Ameerika Ühendriikides on üks süsteem, meil on kakskümmend kaheksa või, või nelikümmend teenusepakkujat ja töötajatel on erinevad töötingimused. kui me ei saa institutsioonilist ülesehitust muuta praegusel hetkel ja kui me ei taha muuta töötingimusi, siis äh, ma tahaksin äh, küsida liikmesriikidelt ja NSB-delt, et kuidas siis äh, hüvitada seda äh, vahet. ainuke võimalus, kuidas üritada seda vahet hüvitada, on kõrgtehnoloogilisi lahendusi toetada tsentraliseeritult, piirkondlikult, CSR-i kasutades ja see aitaks meil kulusid märkimisväärselt vahendada. ja seda me olemegi siis ühtse Euroopa taeva ettepanekuga teinud. me oleme kasutanud Euroopa eest andmebaasi ja loodame, et siis saame seda laiendada. kuidas teenuseid äh, levitada, teenusepakkujad töötavad praegusel hetkel ainult äh, liikmesriigi tasandil, väga paljud äh, teenusepakkujad tahaksid laiendada oma teenuseid, aga nad ei saa, sellepärast et teised teenusepakkujad kohe nende kõrval pakuvad samasuguseid teenuseid, aga kui Euroopa Parlament toetab seda, et loome väikese ATM tugiteenuste turu, siis on võimalik korraldada konkursid ja äh, paluda liikmes, paluda teenuste pakkujatel või kutsuda teenuste pakkujaid üles tege-, tegema koostööd äh, piiriüleselt ja kui kaasata ka Euroopa Liidu välised äh, riigid ANSP-de valdkonnas, siis me tagaksime teenuste laiaulatusliku pakkumise ja võib-olla isegi äh, laiemalt kui äh, Euroopa Liidu kakskümmend kaheksa liikmesriiki ja see äh, muudaks meid ainult tugevamaks. kui ma midagi kogemata vahele jätsin, siis vabandage, töökohtade kaotus, jah, kuidas me neid töökohti vähendasime, loomulikult tsentraliseeritud teenuste puhul on alati oht, et mõned töökohad kaovad ära miks äh, praegusel hetkel ei ole töökohtade kaotust ette näha? sellepärast, et äh, me valisime sellised valdkonnad, kus ei teki äh, töökohtade kaotust, seetõttu valisime välja need üheksa teenust. me oleme viinud läbi iga selle teenusevaldkonna kohta oma mõjuhinnangu jõudnud järeldusele, et äh, mingisugust töökohtade kaotust ei ole, kui me teeksime üldise lahtisidumise võtaksime selle plaani, siis töökohti võiks äh, tõesti kaduda, aga nende üheksa teenusevaldkonna puhul me võime lubada, et äh, töökohtade kaotust nende ületoomisega ja tsentraliseerimisega ei ole. ja me valisime just seetõttu need teenused välja suur tänu, härra Brennel, selle raporti eest ning suur tänu ka küsimustele vastamise eest. ma olen veendunud, et me kuuleme teilt, teist jälle, mitte siin meie parlamendis, aga ka vähemalt järgmise parlamendi ametiaja jooksul kindlasti ja edu teile koostöös liikmesriikidega, nagu te teate tõenäoliselt, meie neid ei usalda siin komisjonis, nad ei suuda kunagi oma sõna pidada. kui teie suudate neid seda tegema mõjutada, siis Äh, olete te paremini hakkama saanud, kui meie oleme, aga igal juhul suur tänu. okei okay,, we can have a suur tänu ja nüüd siis vahetame siin poodiumil istujad välja So next item is to carry on the report backs from the um, 10T coordinators. Um, going to try and keep some ja nüüd oleme siis jõudnud jällegi päevakorras äh, TNT koordinaatorite äh, aruannete juurde. eile püüdsime küll äh, pisut distsipliini hoida, kuid ähm, paistab, et suurem osa koordinaatoritest kuulutasid päris pika aja, seitse minutit, et selgitada oma raporteid. kõigepealt kuuleme siis Peeter Palaši ära, kes koordineerib projekt, prioriteetset projekti seitseteist, Pariis, Strasbourg, Stuttgart, Bratislava. palun, Peeter, sõna on sinul. suur tänu, härra esimees võin austatud transpordikomisjonile öelda, et prioriteetne projekt seitseteist Pariis ja Bratislava on olnud jällegi edukas viimase aasta jooksul, nii-öelda suuremal osal äh, marsruudilõikudest me oleme suutnud katta äh, umbes kuussada kilomeetrit. juba on seal liini siis äh, hinnatud kõrgemalt võrreldes kahe tuhande viienda aastaga, nelisada viiskümmend kilomeetrit on ähm, endiselt töös ja ainult kakssada kilomeetrit äh, marsruudist on selline, et äh, kahe tuhande neljanda aasta parameetrid on jäänud jõusse. toon teile ka mõned näited selle kohta. Prantsusmaal tunnel, mis äh, viib läbi Savernist, veebruaris viidi see osa äh, lõpuni, Kudelkuur Vendenheim. Saksamaal parandati erinevaid ühendusi äh, Münichi lennujaamaga. Neufanne kurbe ehitusload äh, rahastamine võimaldavad nüüd kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks nii mõndagi saavutada ja siis Lääne ühendus Muldorf Salzburg, Viin Sankt-Pulgartni lõik aitab samuti ühendust kiirendada ning reisiaega seitsmeteistkümne minuti võrra lühendada siis Viini peajaama väljaehitamine samuti väärib siin esile tõstmist. loomulikult oli mõningaid probleeme ka, siis äh, kulude äh, suurendamine, Wendlingen ulm äh, kiire raudteeühenduse puhul mõned tahtised küsimused seoses Stuttgartiga ja Slovakkia kavandatud parandamine Viini kaudu liikumises, sellega on teatavaid viivitusi, kuid loodetavasti meie suur plaan siiski teostub ja selleks on lubadusi antud. see dokument teie käes on tõenäoliselt viimane raport, mida mina tutvustan Euroopa Parlamendile prioriteetse projekti seitseteist kohta, sellepärast et minu mandaat on lõpule jõudmas, olen selle töö, selle kallal töötanud alates kahe tuhande viiendast aastast, tehes vahepeal väikese pausi ning äh, olen äh, saanud päris palju kogemusi selle kohta, kuidas äh, selliseid projekte ka ja seda projekti koordineerida. olen valmis oma kogemusi teiega jagama, aga ajapiirangutest tingituna saan ma ainult mõningaid asjaolusid välja tuua. selliste projektide puhul on oluline piiriülesus Äh, on oluline ka see, et püütakse mitmete transpordiliikide kasutamise poole, lisaks ta raudteele ning äh, tuleks arvesse võtta kõiki ühendusi ning ühe äh, marsruudi teostamise vajadust. tahaksin juhtida kõikide kolleegide tähelepanu kahele kõige suuremale väljakutsele, millele tuleb kogu aeg tähelepanu pöörata me ei tohi hetkekski unustada, et oluline on avalikkuse toetus. alati peame me rääkima avalikkusega äh, ning üldsusele seletama, äh, mis toimub, äh, nii et arvamuste vahetused inimestega on väga olulised. teine asi, millele tahaksin juhtida tähelepanu, on sellele, et liikmesriikide valitsused vahetavad kiiresti, samuti vahetuvad kohalikud valitsused ja äh, nende probleemide tasakaalustamiseks, äh, tasakaalustamine on võimalik. mis puudutab äh, üldsusega konsulteerimist, siis erinevad liidud, erinevad ähm, valitsusvälised organisatsioonid nagu näiteks Association de Revesta või Magistrale für Euroopa Saksamaal. sellised organisatsioonid ja valitsusvälised institutsioonid on meid väga palju aidanud mis puudutab demokraatlike muutuste sagedust liikmesriikides, siis ähm, mina sain väga palju toetust Euroopa institutsioonidelt, äh, esines Euroopa Parlamendilt, aga siis äh, ka tehnilist abi ka Euroopa Komisjonilt. nii et äh, tahaksin nüüd äh, paluda ka järgmisel Euroopa Parlamendil äh, seda toetust pakkuda. ees ootab meid äh, väga raske planeerimisfaas, kõrgematasemeline planeerimisfaas, kus on, kuhu on kaasatud erinevad transpordiliigid. ja kui oli ühe liini puhul ja ainult raudteele keskendunud projekti puhul raske liikmesriikide ja liikmesriike koondada, siis erinevate transpordiliikide äh, puhul on veel raskem tõenäoliselt saada kokku liikmesriikide, liikmesriikide äh, koondatud toetus äh, nende piiratud finantsvahenditega, mis on meie käsutuses järgmise finantsraamistiku jooksul, meil on äh, vaja igasugust toetust. suur tänu, Peeter, et sa pidasid sellest kõneajast samuti kinni koordinaatorina. mul on väga hea meel selle üle. ja proua Kurmai, härra Kraamer, proua Maisner on sõna soovinud kas keegi on veel sõna soovinud, kui ei, siis kui proua Kurmai, palun, teil on sõna. jah. Äh, härra Palaš pidas kõne ajast kinni äh, ja see oli tal ka arvata, ta on olnud välisminister, suurepärane ülikooli õppejõud ja ta on olnud ka meie volinik, nii et ta teab väga hästi, kuidas parlamendiliikmeid austada ja kuidas austada teie sarnast komisjoni esimeest ma olen väga äh, äh, loodetavasti teist saab ka järgmine äh, välisminister Ungaris äh, uuesti. sellisel juhul mul ei ole enam nii kahju, et te seda projekti ei koordineeri. aga nüüd asja juurde. tegemist on projektiga, mis on meie jaoks väga oluline. me tahaksime loomulikult, et Bratislava ja Budapesti vaheline ühendus oleks tipp-topp, see on meie jaoks väga oluline. Teie töömeeskond oli suurepärane ja see sissejuhatus ja teie töö kokkuvõte on ka suurepäraseks näiteks sellest. minu küsimus teile oleks, et millised on, milliseid nõuandeid on teil anda oma järeltulijale? kuidas võiks arendada edasi veel seda, mida teie oma meeskonnaga olete saavutanud? ma usun, et on suurepärane võimalus kriisi tingimustes seda ära kasutada ja, ja, ja kriig, kriisi tingimustes alati peaksime mõtlema sellele, kuidas asju teistmoodi teha. minu perekonnas oli ka raudteetöölisi ja äh, see teema pakub mulle huvi ja mida siis teil on öelda teistele eda, edasi ja mida, milliseid nõuandeid teil on anda sellele inimesele, kes hakkab koordineerima prioriteetset projekti seitseteist. ma olen väga tänulik teile seni tehtud töö eest, nagu te teate, ka meie esimees lahkub, üks kolmandik Euroopa Parlamendist vahetub, nii et äh, ma, ma püüan omalt poolt anda parima, et meie transpordimeeskond oleks ka suurepärane järgmise ametiaja jooksul. härra Kraamer, palun. suur tänu äh, teie sissejuhatava sõnavõtu eest, me oleme teinud koostööd juba mõnda aega, nii et äh, mul on teile mõningad konkreetsed küsimused küsisin Stuttgart, äh, küsiksin Stuttgardi ja, ja küsisin teilt Stuttgardi jaama kohta ja selle kohta, kas see jaam saab toetust Euroopalt. Te ütlesite, et äh, Stuttgardi jaama puhul Euroopa rahad ei ole äh, kaasatud, et tegemist on olnud liikmesriigi probleem pro,, projektiga ja nüüd me kuuleme siiski muid andmeid, kuuleme, et mõningad Euroopa rahad on läinud Stuttgardi, uus jaam ei ole nii praktiline ja funktsionaalne kui vana jaam ja ka ei vasta Euroopa standarditele ja on lausa ohtlik, miks siis äh, sellisel juhul anti luba sellise projekti jaoks? küsisin volinikult korduvalt. Wendlingen ulmi lõigu kohta, mille kulud on prognoositust poole suuremaks kujunenud ja võivad veelgi suuremaks kasvada miks? ja miks siis otsustati uus äh, raudteelõik maha panna? Äh, öeldi, et vana lõik ei sobinud äh, kaubaveoks, aga paistab, et see uus asendus lõik ei, ei sobi samuti kaubaveo jaoks, nii et uus Bratislava liin on majanduslikult mõistlik ainult sellisel juhul, kui me saame kaupu transportida, vastasel korral ei ole sellel mitte mingisugust mõtet, kogu projekt oleks absurdne. ma arvan, et Viini ühendus vastupidisele Stuttgardi ühendusele on hea, olen vaadanud üle ka sealse peajaama äh, paistab olevat tegu hea projektiga. ja minu küsimus teile oleks, siin juba äh, on räägitud sellest, milline liin läheks läbi lennujaama Viini. Äh, kas äh, see otsus on langetatud ja kas see ka valmis ehitatakse järgmisel aastal, kas on olemas ühendus lennujaamaga, sellel oli varem vastuväiteid ja loodetavasti teie siiski vastate positiivselt sellele. suur tänu ütleb proua Maisna. suur tänu ähm,, härra Palas, selle sõnavõtu eest. Äh, EU äh, TNT ja Euroopa ühendamise rahastu, me rääkisime sellega seoses, et me ei tahaks, et Euroopa oleks ainult ehitusplatsid, vaid me tahaksime, et midagi ka valmis saaks. Teie ütlesite, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on asjadega ühele poole jõutud. Teie tõenäoliselt siis enam ei ole võim-, ameti äh, võimuohjade juures, kuid kas te arvate, et see esialgu välja öeldud ajakava on realistlik ja ja kuidas on lood rahastamisega, kas liikmesriigid suudavad oma rahakoti raudu äh, avada? mõningad osad on välja ehitamata veel äh, Bratislava äh, osa Strasbourgi juures olevad väiksemad lõigud, kas liikmesriikide rahastamisvahendid on olemas, me ei tahaks, et see projekt mitte mingil juhul metsa jookseks. härra Vallas, palun võib-olla siis äh, vastaksin kõigepealt kahele viimasele küsimusele, mis puudutas, äh, mis puudutab Stuttgardi jaama, siis äh, koordinaatorid teevad oma ettepanekud ja seejärel Euroopa volinike liikmes, Euroopa Komisjoni liikmesriigid ühiselt langetavad otsuse ja lõppkokkuvõttes ma leian, et äh, viimane lahendus oli, oli hea lahendus, äh, algne, see ei olnud niivõrd täpne kui algne otsus, kuid äh, ma arvan, et lõppkokkuvõttes oli tegemist siiski positiivse lahendusega. mis puudutab jaama läbilaskevõimet, siis jah, räägiti läbilaskevõime kahekordistamisest, mina olen sellega, selles küsimuses küll kahtleval seisukohal, kuid ähm, viitaksin teile Stuttgarti liikluse juhtimise instituudi uuringule, sellele uuringule vastavalt saavutatakse kolmekümne protsendi võrra suurem läbilaskevõime. loomulikult sellist läbilaskevõimet, äh, seda suutlikkust nii-öelda on väga raske üksikasjalikult hinnata, äh, on raske hinnata, millised elemendid peaksid olema sinna kaasatud, minu enda jaoks on see teema väga huvitav ning äh, kavatsen sellel arengul silma peal hoida ka siis, kui mina enam ei ole siin juhi rollis. mis puudutab Wendlingen-Ulmi lõiku siis jah, Wendlingen-Ulm lõik on, tasub ennast ära ainult siis, kui on tagatud ka kaubatranspordi võimalus. kui meil on äh, mitme transpordiliigiline Reini-Donau liin, siis Euroopa Komisjoni poolelt me kindlasti mõtleme äh, sellele, et see liin peab olema sobib ka kaubaveoks. mis puudutab viini, siis ähm, viinijaam on tõesti imetlusväärselt arenenud. Austria ja Slovakkia ei ole veel langetanud lõplikku otsust selles küsimuses, et äh, milline peaks olema täpne marsruut. esitati ettepanekut kolme alternatiivi kohta ning paistab, et praegu on kõige tõenäolisemalt jäänud peale kolmas äh, põhja alternatiiv, aga me ootame endiselt ühte Slovakkias läbi viidavat äh, strateegilist uurimust ja selle tulemusi mm, olen äh, rääkinud kohaliku transpordiministriga ning ähm, võin teile öelda, et otsus langetatakse selle uurimuse põhjal, otsustatakse kas Donalt läbi mineva tunneli kasuks või kiirtee kasuks, mis aitaks Viini ja Bratislava pea äh, raudteejaamu äh, ning äh, lennujaamu ühendada Äh, mis siis kahe tuhande kahekümnendaks aastaks valmis saab ja mis mitte. kui me vaatame nüüd arhiividesse, siis leidsin väga huvitava dokumendi, millele olid alla kirjutanud transpordiministrid ja selles dokumendis oli toodud välja kogu võrgu valmisehitamise tähtaeg kaks tuhat kuusteist. meie kavatsused võivad olla parimad, aga see ei pruugi tähendada, et me alati oma eesmärgid saavutame, nüüd me oleme kõik lõigud jaganud osadeks ning seadnud iga lõigu kohta oma eesmärgid. ja ma arvan, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on lõviosa kogu marsruudist siiski valmis ja ma vähemalt usun seda omalt poolt. mida siis Euroopa Parla- või Euroopa Liit saaks teha selleks, et äh, toetada näiteks äh, äh, Kiili silla rahastamist äh,. Euroopa Liit äh, andis selle puhul oma äh, abi ning see aitas kahel suurel liikmesriigil siiski äh, sild valmis ehitada. nagu ma ütlesin, et praegusel hetkel mingeid tõsiseid poliitilisi tõkkeid meie teel ei ole ega mingeid suuri rahalisi tõkkeid ei ole, tõkkeid ei ole, ainult tehniliste asjadega peaks ühele poole jõudma. siis äh, proua Kurmai, teie esimene küsimus, äh, mis on minu nõuanded minu järeltulijatele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 tegemist on väga suure väljakutsega, meil ei ole mitte ainult üks liin, vaid äh, mitu liini, äh, kuhu on kaasatud vanad äh, liikmesriigid, Saksamaa, Austria ning suhteliselt uued liikmesriigid, kes on olnud Euroopa Liidus järgmisel aastal kümme aastat, Tšehhi Vabariik, Ungari, Rumeenia ja Bulgaaria. tegemist on tõelise ühendusliiniga Euroopa keskpiirkonnas, tööstuspiirkonnas sellega ka kaasneb uut, juurdepääs uutele turgudele äh, ka Musta mere piirkonnas. mina äh, pakun oma teenuseid millegi muu vallas, sellepärast et oma koduriigiga ei saa äh, koordinaator tegeleda paraku, aga mul oleks anda edasi kolm olulist sõnumit oma järeltulijale kõigepealt tuleb vaadata läbi kõik alternatiivid mulle avaldas suur muljet oma töö alguses see, et võttes arvesse lähimuspõhimõtet ja nii edasi ja nii edasi, siis külastades Stuttgarti esmakordselt kahe tuhande viiendal aastal ning äh, nähes ambitsioonikat plaani äh, vana raudteejaama uuendamise kohta, siis ma esitasin teile oma Saksa koostööpartneritele äh, küsimuse et millised alternatiivid on sellele plaanile. vastus oli kaine alternatiive. ma pidin selle vastusega leppima. aga äh, tehniliselt võib öelda, et alati on olemas äh, vähemalt üks alternatiiv, äh, kui mitte mitu. mina olen alati otse välja öelnud oma sellesse seisukoha, mida kordan ka nüüd siin väga huvitava auditooriumi ees. kõigepealt alternatiivid, teiseks kuluhinnangud. siin võiksin teha konkreetseid viiteid konkreetsetele lõikudele, Stuttgart kakskümmend üks välja arvatud, aga ma võin öelda, et kulud ei ole mitte kunagi vähenenud aja jooksul, vaid ainult suurenenud ikka ja siis veel see äh, kummaline asi, üldsuse toetus, üldsuse toetus võib, võib muutuda. Stuttgart kakskümmend üks, äh, selle puhul oli see probleem, et kui saavutati äh, teatav kulupiir, siis rahvas ütles ei, mitte selle hinna eest mitte. niisiis kogu aeg alatine riskihinnang üldsuse toetuse hinnang ja mitte kunagi ei tohi arvata, et, et nüüd on kõik garanteeritud. ja ma arvan, et see, sellest õppetunnist võiksid õppida kõik. Äh, aitäh, härra Palas! suur tänu teie töö eest ja kutsume nüüd siia härra Setši Uh, Mr Secchi, of course, is the uh, härra Secchi on samuti TNT koordinaator ja vastutab kolmanda ja üheksanda prioriteetse projekti eest, äh, kuhu kuulub ka üks meie, äh, üks lemmikprojekte Figueras Perpignani ühendus. vabandust, vabandab äh, härra esimees, prioriteetne projekt äh, üheksateist, aga seal on ikkagi äh, ka kaasatud Perpignan Figuerera. palun, härra koordinaator. suur tänu, härra esimees. mul on väga hea meel jällegi nagu igal aastal teie ees kõneleda, minu arvates on siin esinemine väga oluline, sest nii saame me hinnata praegust olukorda, välja tuua lahtiseid küsimusi ning leida ka uusi viisi, viise, kuidas edasi minna. loomulikult on tegemist ka erijuhuga, sest oleme jõudnud praeguse faasi lõppu, kus me toome välja TNT prioriteetprojektid ja oleme jõudnud uude faasi, mis põhineb koridoridel, uuel Euroopa ühendamise rahastul, uutel reeglitel, mille te just paar päeva tagasi vastu võtsite ja mille eest me oleme teile väga tänulikud. selle eest, et te tõesti üritate jätkuvalt parandada seda raamistikku, milles me järgmistel aastatel töötame. täna üritan teile esitada lühikese ülevaate kahe slaidi põhjal. rohkem ma ei kasutagi. räägin siis sellest, mida me oleme saavutanud, millised on kõige kiireloomulisemad probleemid. ja siis loomulikult oleme valmis vastama teie küsimustele, kuulame ära teie kommentaarid. me räägime siin prioriteetprojektidest number kolm, mis on siin punasega sellel slaidil ja millega ühendatakse äh, Portugal läbi Hispaania Prantsusmaaga ja siis ka prioriteetne projekt üheksateist, mis puudutab Iberia poolsaare võrkude ühendamist. mis on loomulikult seotud ka selle teise projektiga tihedalt. ja Püreneede keskel on siin ka nagu kahte noolt meenutav skeem, mis on siis äh, prioriteetne projekt kuusteist ja see ei puuduta mitte ainult Püreneede ületamist, vaid ka ühendusi Lõuna-Hispaaniaga, eriti Sevillaga. veel hiljuti oli see ka minu kohustuste hulgas äh, nii-öelda sellele tähelepanu pöörata ja valmistada ette tulevast tööd. siin on ka mõningad sinised tähekesed näha slaidil, seal need märgistavad kõige suuremat, suuremaid saavutusi. eriti vasakul siin on välja toodud Tuuri Bordeaux kiirteeühendus ning siis Baski Äh, ühendus Atlandi poolel. hiljuti ma just külastasin neid kohti ja edasiminek on tõesti muljetavaldav ja pidev. loomulikult on ka veel lahendamata probleeme. mis aga lähenevad lahendusele. Iberia liin allapoole Äh, läheb küll hästi edasi Estremadurast ja Castillast. siin on näha ka üks puuduv ühendus, millest ma räägin hiljem. ja siis paremal pool, Vahemere pool, on veel üks rahuldust pakkuv koht. see puudutab äh, Contuna Mont-, Nimmi, Montpellieret ning siis eh, seda Valencia osa Vahemere poolel, kus kiirliin Barcelona eh, Figueras, mida esimees juba mainis, ning piiriülene lõik on juba toimimas ning seda juba paar aastat. Mm, teilgi oli seda kül-, võimalus külastada paar aastat tagasi, kui ma õigesti mäletan me endiselt ootame, et see ühendus saaks sajaprotsendiliselt valmis ja hakkaks tõesti ka tööle. see saab olema üks rõõmus päev, kui kiirrong saab sõita otse Barcelonasse või siis äh, Barcelonast Lyoni. töö see, selle kallal käib, aga mõningad probleemid on veel seal lahendamata. mainiksin nelja peamist tähelepanu väärivat aspekti kolmanda prioriteetprojekti juures. kõigepealt küsimus sellest, milline on kõige tõhusam tee vedada kaupu Atlandi eh, tiival. võttes arvesse ka asjaolu, et üks alguspunkte peale Portugali Atlandi sadamate on aga seeras Lõuna-Hispaanias ja küsimus on siis, kuidas see ühendus ka toimima panna tõhusalt. veel üks oluline küsimus siin puudutab, puudutab Evorokaia ühenduse lõpuleviimist. hiljuti lõpetasime läbirääkimised kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümnenda aastani kestva ühtekuuluvuspoliitika raames saavutati positiivseid asju, minu arvates jõudsime me ka lahenduse välja töötada, aga eks me näeme, kuidas see asi koha peal edeneb. siin on näha ka see probleem, mis on sinisega ära märgitud. on vaja tõesti tõhusat toimivat sidet, ühendust ka Portugali ja Hispaania vahel ning lahendus tuleb leida hiljemalt paari aasta jooksul, kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. veel üks probleemne koht. Vahemere koridori ühendamine. töö käib seal intensiivselt, et öö, äh, suudetaks ühildada rööpavahe selles koridoris ning see Vahemere koridor peaks kahe tuhande kahekümnendaks aastaks valmis olema. siin on aga veel mõningaid probleeme, mis on vaja lahendada. ning kõige tähtsam küsimus, mis on lahendamata ja see tuleneb öö, äh, sidususe puudusest Vahemere piirkonnas, eriti Montpellier, Perpignani öö, ähm, lülis. seal on see koostoimimisvõime probleem tugev. see on välja toodud rohelisega siin sildil, slaidil ja selle äh, puudulikkuse tõttu ei saa täielikult ekspluateerida ka äh, ühendust Barcelonast üle Prantsusmaa piiri. nüüd kiiresti mõningad lähiajal esile kerkivad probleemid uues raamistikus saab siin olema kaks uut koridori, Atlandi koridor ning osa Vahemere koridorist. esimene on kollases ja tei-, kollase värviga ja teine on rohelisega. siin kaardil. Te olete kõik äh, tuttavad äh, oluliste aspektidega siin, äh, nagu näiteks mitme transpordiliigi kasutamine ja nii edasi. prioriteetsed projektid kolm ja üheksateist kaasatakse täielikult uutesse kahte, kahesse koridori. teatud lõigud on neil ka ühised, siin on kaardil näha Madridist allapoole Algeciiraseni. ning siis sealt on ka kaks-kolm liini kas Atlandini, Atlandini ja Vahemereni Vahemere koridor on kõige tähtsam Lõuna-Euroopa ühendamiseks ning see on olul-, ühendatud viie põhja-lõuna koridoriga. Reini Alpi, Skandinaavia, Vahemere, Balti, Aadria mere ning Orient, äh, Ida-Vahemere koridor, samuti Põhjamere-Vahemere koridor. on need viis põhjast lõunasse kulgevat koridori viimane ulatub kuni Ukrainani. oluline on ka siis see põhja-lõuna ühendamise perspektiiv. Atlandi koridor aitab ühendada äh, äh, Lõuna-Euroopat Algeciirasist kuni Le Havre'ini ja Saksamaani välja ning siia on kaasatud ka viimane osa prioriteetsest projektist seitseteist, millest räägiti siin ka just hiljuti eelmise koordinaatori poolt, ehk siis äh, Pariisist Strasbourgi ning edasi Saksamaale ulatuv lõik. kohe lõpetangi. oluline koridori komponent on merenduskomponent, kaasa arvatud meremagistraalid, siseveeteed seega see saab olema tõesti mitme transpordiliigiline koridor. võingi lõpetada siin, härra esimees. ma olen kindel, et küsimused ja kommentaar, kommentaarid on palju tähtsamad kui minupoolne jutt. ja kirjaline, kirjalik aruanne on teil olemas nii või naa. suur tänu, proua Ajala Sender ja siis härra Riike ja siis proua Vilbao suur tänu, härra esimees. ma tahaksin vägagi tänada härra Sakit nii selge ettekande eest, väga hoolsa töö eest järelduste koostamisel. oluline on ka see uute koridoride võrku ühendamine Canfrankis kesksel ületuskohal on kaks ületuspunkti meie ja meie naabrite vahel ning me ei tohiks unustada neid. kui me, sest ilmselgelt teised piiriületuspunktid muidu lähevad umbe. Te tõite päris hästi välja ka Äh, Narbonni ja Montpellier vahelise äh, lõigu probleemid. sest see peab olema seotud ka teiste prioriteetprojektidega. ma tahaksin ka teada äh, Prantsusmaa poolelt ajakava kohta, sest meil ei ole siin ainult TEN-ide ellurakendamisega seal probleeme, vaid öö, äh, on ebakõla ka siseriiklike ja Euroopa tasandi kavade vahel. raudtee puhul on problemaatiline ka see Barcelonast allapoole minev lõik kuni Valen-, Valentsiani. ja see, et tuleks alles jätta ikkagi ka see kahe rööppallise platvormi võimalus milline on selle olukorra tulevik, palun kommenteerige. ja siis Atlandi pool. ma nõustun sellega, et tuleb edendada seda ühendust Portugaliga. Portugali puhul veel te rääkisite sellest puuduvast lülist siin. Portugali piirist lõunasse Portugal tundub öö, rohkem kaaluvat seda Figurea võimalust, öelge ka paar sõna selle kohta veel. aitäh, esimees, aitäh ka härra Sekile, mul on teile kaks küsimust. esimene küsimus äh, Äh, on see, mille Ineski juba tõstatas. Äh, kas te olete ka prognoosinud äh, seda Perpignani Montpellier lõiku? sellepärast, et kui seal on probleemid, siis, siis tuleb asja analüüsida, sest see puudutab ju ka nimilõiku. ja teine küsimus, mis mul on samuti on, kas te olete ka äh, Äh, Bordeaux, Bayonne'i ja Baskimaa lõiku analüüsinud, kas teil on olnud võimalus äh, seda lõiku arutada? Äh, võib-olla oleks parem keskenduda Bordeaux Tuuri lõigule kui Bordeaux Hispaania lõigule. ma tean, et siin on loomulikult mängus liikmesriikide huvid ja, ja jutt käib siiski Euroopa korid-, koridoridest aga ma räägin siin siis tõesti Bordeaux, Bayonne, äh, Baskimaa lõigust, kuidas sellega on? suur tänu, härra esimees. suur tänu ka härra Sekile selgituste eest. eelkõige suur tänu tema poolt koostatud aruande eest. tulen kohe ühe väga spetsiifilise elemendi juurde, mida ta oma aruandes ka mainib Atlandi telg. oma aruandes mainite te asjaolu, mida meie erakond on rõhutanud suhetes mitmete Hispaania ja ka Prantsuse institutsioonidega see puudutab seda Pegari ühendust. ja ühendust Prantsusmaaga. kui te olete suhelnud erinevate ametivõimudega, siis millist lahendust te lähiaastatel ette kujutate, sest Hispaania võimud lihtsalt ei vasta meile. ei ajakava asjus, selle ühenduse lõpetamise kohta ega ka eelarve asjus. eelarve puhul ka Hispaania valitsus ei tundu olevat absoluutselt pühendunud selle lõigu lõpetamisele. see ähm, skeem, kus on kaks piiriületuskohta punases, see on väga informatiivne erinevad Prantsuse institutsioonidki on rõhutanud seda. samas see ei peegelda üldse ka meie prioriteete, mille me võtsime vastu ka eelmisel nädalal Strasbourgis. kuidas saaks Euroopa institutsioonid liikmesriikide võimudele survet avaldada, et Euroopa eh, rahad tõesti läheks Euroopa prioriteetprojektidele, kui me soov-, see on hädavajalik, kui me soovime häid ühendusi ning lammutada tõkked piiridel mis mõnede inimeste arvates tunduvad ikkagi mõistlikud olevat. suur tänu. härra Seki, lühike küsimus ka minult, võttes arvesse seda, mida ütlesid proua Bilbao ja härra Rike. siin tundub olevat ebakõla siseriiklike huvide vahel, eriti prantslaste puhul, ja Euroopa huvide vahel. kui tõsine see täpselt on koridoride puhul? tundub, et jah, me võime eh, Figureirast eh, Perpignani sõita, see on fantastiline, aga see ei tähenda mitte midagi, kui Montpellieri ja Perpignani vahelist lõiku ei lõpetata. ja see tekitab mulle eriti eh, probleeme, sest Perpignani linn meeldib mulle oma ilus vägagi. härra Sekki, palun. suur tänu kõikide nende küsimuste eest võtan viimase esimesena. seda teemat mainisid ka teised auväärsed saadikud. kõigepealt väike, aga oluline sissejuhatus. nõustun täiesti proua Bilbaoga selles, et Euroopa rahasid tuleks võimalikult tõhusalt ära kasutada. tuleb ka luua stiimuleid suunamaks otsuseid meile sobivas suunas et see oleks kooskõlas Euroopa huvide ja Euroopa lisandväärtusega. selle kallal tuleb veel tööd teha, et olukord paraneks. mis puudutab Perpignani äh, Figueira ühendust, siis kõige suurem probleem on siin koostalitusvõime Prantsusmaal, eriti Perpignani ja Montpellieri vahelisel lõigul. seda, selle lahendamiseks on vaja veel aega. aga võib leida ka mingisugused üleminekulahendused, kui nii võib öelda. me töötame selle kallal nii Prantsuse kui Hispaania poolega ja piinlik küll, aga tuleb tunnistada, et mul on keeruline täpselt äh, öelda, millal lõpuks alg-, algab äh, äh, tavaline teenindus sellel liinil ilma mingist, mingisuguste tõrgeteta, ümberistumiteseta. sest pidevalt tehakse erinevaid teadaandeid, pannakse paika kuupäevi, mis siis tühistatakse. viimane teadaanne tuli välja Itaalia ähm, Itaalia raudteepressiagentuurilt. ning seal räägiti viieteistkümnendast detsembrist, aga siis Hispaania pool ütles, et meie ei ole sellest midagi kuulnud. seega see on koomiline olukord. Teil on täiesti õigus, et võib-olla me peaksime avaldama kuidagi veel suuremat survet sellistes olukordades sest seda saab kasutada eeskujuna ka tuleviku probleemide lahendamisel. on vastuvõetamatu, et tohutu hulk raha valatakse sellistesse projektidesse, kaasatud on erasektori äh, pool ning erasektori äh, ettevõtetel on suured riskid, kui kavasid õigeaegselt ellu ei rakendata ning rahalise poole pealt oleme me üritanud võimalikult palju rohkem rõhutada era- ja avaliku sektori partnerlust. ma arvan, et me peaksime selgelt ka välja näitama, et kui kasutatakse tõesti vajalikus kohas sellist partnerlust, siis äh, saab see liin hakata võimalik, kõige äh, tõhusamalt ka tööle Tour-Bordeaux lõigu puhul öö, oli kõige edukam just see era- ja avaliku sektori partnerlus. ma ei tea küll, miks. nii palju siis sellest. üritame uurida, kuidas me saaksime rohkem survet avaldada asjaomastele valitsustele ja rongisüsteemidele, raudteesüsteemidele. nüüd ülejäänud esitatud küsimused see keskne ületuskoht seal. Te kõik teate, et see keskne ületus ei ole äh, põhivõrgus, vaid äh, üldvõrgus. võib-olla saab see valmis kas kahe tuhande kolmekümnendaks või viiekümnendaks aastaks. kuigi see ei ole veel abikõlbulik, et äh, töö seal saaks seal juba reaalselt pihta hakata, saab rahastada uuringuid seal ja raha on ka juba eraldatud. seda võiks teha natukene tõhusamalt ja kiiremini kui praegu, aga huvi on olemas ajakavad muidugi on erinevad, mõningad asju saab teha kümne aasta jooksul, mõningaid kahekümne aasta jooksul, mõningatega peavad tegelema tulevikupõlvkonnad. samas teine pool, Atlandi pool. proua Bilbao küsimus. küsimus selle kohta, mida mina arvan Prantsuse valitsuse suhtumisest siin. Te teate, et komisjon Mobilitee kakskümmend üks jõudis üldjäreldusele äh, üldiste kiirliinide projektide äh, asjus, aga te vast ka teate, et minister Cuvier ütles, et ühendus Hispaaniaga äh, Bordeaux, Bordeaux'st ning siis ka ühendus Toulouse'iga, äh, millega ühendatakse Atlandi ja Vahemere liinid, on endiselt kaalumisel. Prantsusmaa valitsus endiselt kavatseb nende projektidega edasi minna võib-olla tegutsemine on aeglustunud tulenevalt äh, rahalisest kitsikusest ja eelkõige praegu üritatakse parandada olemasolevat äh, Bordeaux'st lähtuvat liini. Prantsusmaa valitsus teatas, et kahe-kolme aasta jooksul, võib-olla kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks, saab ERTMS täielikult toimima kogu Prantsusmaa raudteevõrgus, see on väga oluline panus võib-olla, mõningaid märke on sellest, et võib-olla hakkab see toimima isegi varem. ja vähemalt esialgu äh, aitab see süsteemi tõhusamaks muuta. probleem võrkude ühendamistusest on ka täiesti olemas. külaskäigul jäi mulle selge mulje, et et üksteise mõistmise probleemid on lahendatud ning leitakse ikkagi lahendus. eriti võttes arvesse asjaolu, et praeguse aja ning kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta vahel saab valmis Baski võrgustik ja see jõuab ka piirini ning San Sebastianist minnakse siis ka paremat trassi pidi mööda. Turini eh, trass saab ka kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks valmis ning seda uut võrku tuleks võimalikult tõhusalt siis ka ekspluateerima hakata. võttes nüüd arvesse ummikute küsimust, mis võib olla täiesti tõeline probleem, sest maanteetranspordis on ummikud tõsiseks probleemiks. see on selge märk sellest, et kiiresti tuleb leida alternatiive tõhustamaks ka kaubavedusid raudteel sest uued trassid äh, ummistuvad ka varsti ja siis äh, me jõuame jälle selle keskse ületuskoha juurde. nii, ma vist olen vastanud suuremale osale küsimustest. mis te esitasite? kaks asja veel, härra esimees, kui tohib. mis puudutab valitsuste pühendumust, siis äh, projekt number kolme puhul, mis ühendab Portugali läbi Hispaania Prantsusmaaga, siis TNT päevadel, kus mõned teist ka käisid, nägin ma rahuloluga, et kirjutati alla äh, kohustuste deklaratsioon, mis puudutab seda Atlandi koridori ja seda tegid äh, siis kolm ministrit, kes nendest riikidest kohal olid ehk siis meil on öö, äh, alla kirjutatud dokument, see ei ole mingisugune ajalehe artikkel lihtsalt ning öö, äh, valitsused võtsid sellega endale kohustused. ning nüüd see teine lõppmärkus, finantsprobleemid on täiesti olemas, algamas on nüüd uus faas ja paralleelselt üritame me ka paremini mõista öö, äh, probleemide rahalisi aspekte, mõista seda, kuidas paremini ära kasutada avaliku ja erasektori partnerlust, uusi vastu võetud instrumente, nagu näiteks projektivõlakirjad, peame mõtlema, milliseid uusi ideid, ideid võib selle põhjal välja töötada ning meil on võimalus ka läbi rääkida mõningate valitsustega ning eraettevõtetega selles valdkonnas Prantsusmaal, Hispaanias ja mujalgi. kavatseme seda ka tulevikus edasi teha, selleks et leida võimalikke lahendusi sellele, kuidas leida kõik vajalikud ressursid nendel projektidel, aitäh! suur tänu, härra Sekki ja järgmisena härra Vink. temagi on, eh, temagagi oleme ajakavast maha jäänud ning ta räägib meile ERTMS-ist. niisiis ERTMS, Karl, sul on sõna ja me oleme ka ajagraafikus. Äh, saadikuid on kergem ajakavas hoida kui koordinaatoreid, tuleb tunnistada, aga noh, lase käia nüüd me üritame teie ajakavast kinni pidada, mis puudutab nüüd ERTMS-i, siis tahaksin kõigepealt öelda, et sel aastal olen olukord positiivsem kui möödunud aastal, kui vaadata edusamme, mida me oleme teinud. meil on nüüd kaks standardit, üks on juba aastast kaks tuhat kaheksa ja siis baseline kolm, see on praegu kõige olulisem, see valmis siis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. veel üheks oluliseks edasiminekuks ERTMS-i vallas on suhtumine ning äh, Saksamaa langetatud otsus. Saksamaa on nüüd täiesti veendunud sellest, et äh, ERTMS on just Euroopa jaoks sobiv äh, signaalimise kontrollisüsteem. ma olen juba korduvalt öelnud, et mis puudutab koostalitusvõimet ja ka teised koordinaatorid kõnelesid sellest, on kolm tingimust, mida tuleb täita. kõigepealt me peame Äh, kitsaskohad kõrvaldama infrastruktuuris. teiseks, me peame RTMS-i standardi kasutusele võtma ja kolmandaks peame harmoniseerima äh, liikmesriikide ohutusreeglid. hetkel Äh, oleme me siis jõudnud äh, järgmisse punkti ja, ja, ja ma tahan öelda, et pean e, e, ajakavast kinni. tahaksin lihtsalt äh, lühidalt peatuda mõningatel meetmetel, mida tulevikus, lähitulevikus kasutusele võtame. kõigepealt tahaksin rõhutada seda, et võib-olla unustaksime ära RTMS-i ja kõneleksime siin komisjonis äh, rohkem koostalitusvõime komisjoni tööst. me peame muutma oma süsteemid koostalitusvõimeliseks ja see tähendab, et standardite vallas äh, lepime miinimummuudatustega, sellepärast et kui me süsteemi keerulisemaks teeme, siis muudame selle vähem turvalisemaks ja ka raskesti katsetatavaks. Äh, kuidas me seda kõike saavutame? kõigepealt me vaatame konkreetselt piiriülestele lõikudele, sellepärast et me usume, et kui me pöörame tähelepanu piiriülestele lõikudele ja üksteise järel neile keskendume, siis ma julgeksin öelda, et on üsna palju selliseid probleeme, mis me võiksime lahendada, kui me kaasame raudteesektori tarnijad ja liikmesriigide ootusametid, niimoodi lahendaksime kaheksakümmend kuni üheksakümmend protsenti koostalitusvõime probleemidest. niisiis keskendume peamiselt juba nimelt piiriülestele lõikudele, minu arvates aitaks see lahendada kaheksakümmend protsenti süsteemide koostalitusvõime probleemidest. teiseks Äh, kavatseme pöörata tähelepanu sellele, et ERTMS-i ellurakendamist tugevdada. meil on Euroopa kasutusele võtmise kava, me teame, et mõnedes liikmesriikides on äh, tekkinud viivitusi ning me vaatame, milliseid meetmeid me saaksime rakendada, milliseid stiimuleid kasutada selleks, et kiirendada ERTMS-i kasutusele võtmist mis puudutab nüüd standardeid, siis äh, ma kordaksin veel kord, see on üks minu peamisi huviobjekte. me üritame varustada siis äh, kõik äh, süsteemid baseline kolmega, sellepärast et see on väga hea süsteem ja väga koostalitusvõimeline, niisiis niipea kui see süsteem Raudteeameti poolt lõplikult välja töötatakse, varustame kõik rongid just nimelt baseline kolmega. neljandaks tahaksin paluda, et parlament pööraks rohkem tähelepanu Euroopa Raudteeameti eh, rollile, kui arutatakse neljandat raudteepaketti, see on väga oluline selleks, et RTMS-i üldine ellurakendamine ja koostalitusvõime programmide ellurakendamine paremaks. viiendaks Äh, probleeme on ka kommunikatsioonisüsteemidega, te mäletate, et ERTSM ühendab endast siis äh, signaalimis- ja kiiruskontrollisüsteemi ja, ja kommunikatsioonisüsteemi ja me teame, et kahe tuhande kahekümnendaks, kahekümne viiendaks aastaks võib see süst-, kommunikatsioonisüsteem aeguda, me vaatame, millega seda asendada ja me tahame selgelt teha vahet siis selle süsteemi kahel osal ja meie põhimõte on see, et ITCS, mille me oleme praegu välja töötanud, peaks olema suuteline kommunikeerima mis tahes teiste kommunikatsioonisüsteemidega. ning kuuendaks tahaksin rõhutada seda, et see süsteem, mille me praegu välja töötame, leiab üha suuremat tunnustust ülemaailmselt kui kõige parem signaalimis- ja kiiruskontrollisüsteem niisiis ma arvan, et me peame tootjatele survet avaldama, aga neid ka toetama selleks, et sellest saaks tõesti see süsteem, mis kogu maailmas kasutusele võetakse. tehnoloogilisest aspektist on see Euroopa jaoks väga oluline. kui me pöörame tähelepanu nendele eri, erinevatele aspektidele, mida ma mainisin, siis meil on olemas ka tegevusprogramm järgmiseks aastaks ja see aitab parandada koostalitsusvõimet, mis minu jaoks on kõige oluline, kui on üks sõnum, mida tahan teile täna öelda, siis on just nimelt see koostalitusvõime, see on kõige olulisem teema, kõige olulisem prioriteet, aitäh. proua Ayala Sender järgmisena, palun. aitäh, esimees tahaksin tänada härra Vinki selle eest, et tema ettekanne oli niivõrd selge ja äh, juhtis tähelepanu sellele, kus ERTMS-iga peamised probleemid on. Äh, nagu te teate, me tegeleme praegu raudteepaketiga, vaatame koostalitusvõime probleeme ning meil on tekkinud tõesti mitmeid suuri probleeme Te juhtisite probleemidele täiesti õigesti tähelepanu. mõnedes liikmesriikides on probleeme sellega, et ei taheta leppida teatud lahendustega. Teie soovitus on, et me varustaksime vedurid äh, selle süsteemiga ja et äh, infrastruktuur oleks samale süsteemile kohandatud, ka seda te mainisite kompromissina on see võib-olla natuke keeruline, aga teie soovitus oleks siis, et kõik vedurid peaks olema varustatud ERTMS baseline kolm süsteemiga. vedurite tootjate jaoks äh, äh, läheb see palju kallimaks kui praegu, millist nõu te neile annaksite? ma arvan, et, et tootjad vajavad väga selget signaali, proua Bilbao järgmisena. aitäh aitäh nende selgituste eest, mis te meile andsite. me tegeleme selle teemaga väga intensiivselt. Te olete näinud, mida raudteepaketi vallas on juba otsustatud, aga kui asi on koostalitusvõimes, siis sellega me tõesti tegeleme, me vaatame kuupäevi ja üritame saavutada kokkuleppeid. mida aga arvate teie Euroopa Raudteeameti rollist? ja liikmesriikide äh, raudteeasutuste äh, rollist, kas nendel peaks olema ka mingi pädevus? Äh, mis, milline pädevus neil peaks olema selles valdkonnas, kas teie arvates on vaja mingit üleminekuperioodi ja millist rolli siis liikmesriikide äh, raudteeametid peaksid mängima selle uue süsteemi ellurakendamisel äh,? meil on vaja, vaja astuda mitmeid samme, mis siiani ei ole veel ära astutud. proua Maisner, palun, mul on hästi lühikene küsimus, härra Vink. Äh, tahaksin teid kõigepealt tänada selle ettekande eest, mul oli väga hea meel kuulda, et ERTMS äh, ei ole Saksamaa jaoks enam probleem. siiamaani oli see meie jaoks suureks probleemiks Äh, ja ma tahaksin küsida, et kas äh, nüüd on, äh, kus Saksamaal probleem on kõrvaldatud, on mujal tekkinud äkki probleeme? härra Rikee, mul on üks üldist laadi küsimus. härra Vink selle aja jooksul, mis talle antud oli, rääkis probleemidest, mis puudutasid siis kommunikatsiooni ja ITS-süsteemi arengut. ta ütles, et on vaja siin asju natukene liberaliseerida, võib-olla te täpsustaksite rohkem, mida te täpselt silmas peate? aitäh. mul on ka lühikene küsimus, ütleb esimees, ma mäletan veel neid tumedaid aegu, kui üritasime ERTMS-i eh, liikmesriikidele aktsepteeritavaks muuta ja ma jagan proua Meissneri rõõmu selle üle, et äh, Saksamaa on äh, nüüd ka siis äh, andnud oma toetuse RTMS-ile, aga meil on endiselt riike, kus on edusamme raske saavutada, mõtlen siin omaenda koduriigile. milline on siis olukord Ühendkuningriigis ERTMS-i vallas? ning kommenteerides neljandat raudteepaketti, millele te viitasite, siis meie oleme vägagi teadlikud sellest, kuivõrd olulised on tehnilised sambad. mõned meist isegi usuvad, et see on võib-olla kõige olulisem element neljanda raudteepaketi juures, kui me tahame parandada seda koostalitusvõimet, millest te rääkisite. niisiis, Karl, teil on sõna. ma üritan vastata erinevatele küsimustele, mis mulle esitati. kõigepealt, mis puudutab vedurite varustamist baseline kolmega, siis ma tahaksin öelda, et me peaksime standardiseerima niivõrd palju kui võimalik seda baseline kolme Äh, niimoodi oleks meil palju tõhusam süsteem ja süsteem, mis oleks ka palju odavam. ma tean, et mõnedes riikides, nagu näiteks Hispaanias, on probleeme, kus on kasutusel baseline kaks või mingi muu süsteem ja me peame äh, äh, vaatama ka, mis saab siis, kui me otsustame, et baseline kolm on see süsteem, mille me veduritele paigaldame, siis äh, Äh, peame vaatama, palju see üleminek omale, olemasolevatelt süsteemidelt äh, sellele uuele süsteemile maksma läheb. ainus, mida ma võin praegu öelda, on see, et oleks väga suur eelis, kui me suudaksime äh, ajakohastada siis veduris olevaid süsteeme ja võtta tõesti kasutusele baseline kolme Eh, sellepärast et eh, see süsteem eh, suudab toimida ka baseline kahega varustatud infrastruktuurile, nagu, millega Hispaanias infrastruktuur põhiliselt on varustatud. nii et, et asjad ei ole veel lõplikult kindlad, aga meil on selline seisukoht, et kui see on võimalik, siis oleks kõigil kasu sellest, sellest oleks kasu raudteedel, liikmesriikide raudteeasutustel ja ka veduritootjatel Äh, mis puudutab nüüd äh, Euroopa Raudteeameti ja liikmesriikide raudteeametite rolle, siis äh, ma arvan, et neljandas raudteepaketis, mida te praegu parajasti arutate, on kirja, on paigas väga head põhimõtted. probleem on aga selles, kuidas, milline saab olema siis liikmesriikide asutuste roll võrreldes Euroopa raudteeasutuse rolliga. me ei saa hakka Äh, hakata nõudma Euroopa Raudteeametilt seda, et äh, tema tegeleks heakskiidumenetlustega kõikides liikmesriikides, peab toimuma mingi äh, üksteise tegevuse täiendamine siis Euroopa Raudteeameti ja liikmesriikide vastavate asutuste vahel. aga need asutused ise loomulikult peavad paika panema, kuidas see asi täpselt toimuma hakkab ja Euroopa Raudteeamet peaks loomulikult äh, omama ka mingit võimu nende liikmesriikide raudteeametite üle, nii et, et me tahame äh, liikmesriikide asutuste rolli äh, kinnitusmenetluses vähendada ja Euroopa Raudteeameti rolli suurendada, aga kuidas me selle tasu, tasakaalu saavutame, seda arutame eelseisvatel kuudel Äh, esitati küsimus ka teiste riikide kohta, kus probleemid võivad tekkida. ma pean ütlema, et Saksamaa otsus rõõmustas mind väga. meil on olnud äh, kontaktid, mis meil siiani on olnud, on olnud väga positiivne. Saksamaa on nõustunud, et äh, nende konkreetsete transpordikoridoride jaoks, Euroopa koridoride jaoks näiteks Reini ja Alpide koridor, mis läheb Saksamaalt Rotterdami. Äh, selles osas on nad meie prioriteetidega nõus olnud ning äh, mul ei ole tõesti põhjust millegi üle kurta, sakslaste suhtumine on väga hea. Äh, pisut on meil probleeme. meil oleks vaja paremaid suhteid võib-olla Prantsusmaaga, Prantsusmaa transpordiministeeriumiga, võib-olla see Eh, kiirendaks probleemide lahendamist, meil on Prantsusmaaga probleeme, ma ei varja seda, me peame veenma Prantsusmaad eh, tõesti toetama neid meie programme ja need on muide kirjas ka riiklikes eh, kasutusele võtmise kavades Äh, väga oluline on kinni pidada nendes äh, kasutusele võtmise kavades kehtestatud ajapiiridest ja seda peame me Prantsusmaa võimudega arutama. ja mis puudutab Ühendkuningriiki, siis tahaksin öelda, et suhted meie vahel on avatud ja läbipaistvad. aga loomulikult Ühendkuningriigil nagu alati on oma seisukohad, aga vähemalt dialoog nendega on meil olemas ja meil ei ole äh, erilisi probleeme, kui me arutame neid küsimusi Ühendkuningriigi võimudel aga kas ERTMS-i Ühendkuningriigis on ka kasutusele võtnud, küsib härra esimees. jah jah, kõigepealt tuleb see ühes kohas kasutusele võtta ja siis mujal, aga läbi on viidud siis Ühendkuningriigis uuringuid äh, kiirraudteeliinide laiendamise kohta, on uuritud ka seda, äh, millised on võimalused ERTMS-i kasutusele võtta ja nõnda edasi ma suhtun optimistlikult sellesse, mida Ühendkuningriigis on võimalik saavutada. mis puudutab nüüd kommunikatsioonisüsteeme, millest härra Rikke kõneles, siis probleem on järgmine pra-, täna on ERTMS kahe erineva süsteemi kombinatsioon. üks nende, selle süsteemi osa on välja töötatud spetsiaalselt raudteede jaoks. me mõistame, et kui toimub andmete edastamine, mida tulevikus on vaja, ja see ei ole seotud ainult ERTMS-i süsteemiga, vaid äh, ka võib-olla teiste süsteemidega, see andmete edastamine võib toimuda palju laiemas ulatuses ja kui me soovime tõesti muuta oma raudteed tõhusamaks võrreldes maanteetranspordi ja muude transpordiliikidega, siis see süsteem vajab laiendamist, selle süsteemi läbilaskevõime, andmete läbilaskevõime vajab suurendamist ja me peame otsustama, milliseid kommunikatsioonisüsteeme me hakkame selleks kasutama. kõige lihtsam oleks loomulikult minu arvates eh, leppida kokku ja kasutada universaalselt telekommunikatsiooni, sellist 3G, 4G või mis iganes Äh, neid võimalusi me oleme hakanud uurima ja mis puudutab ajakava, härra Rike, siis ma võin teile kinnitada, et meie ajakava näeb ette, et aastaks kaks tuhat kaheksateist me otsustame äh, või pakume siis välja, millist kommunikatsioonisüsteemi me hakkame kasutama ja siis saame ette valmistada ülemineku olemasolevatelt süstide, süsteemidelt uuele kommunikatsioonisüsteemile ja kuskil kahe tuhande kahekümne teiseks, kahekümne kolmandaks aastaks võib-olla oleme võimelised selle uue kommunikatsioonisüsteemiga kasutusele võtma, aga uuringud selles vallas praegu käivad. aitäh, härra Fink. Äh, härra Fink küsib, kas ta võib veel midagi öelda. Äh, tahaksin tänada esimeest ja transpordikomisjoni toetuse eest äh, väga tihti on seda projekti nähtud kui Lohnessi koletist, aga me oleme leidnud õige viisi, kuidas asjale läheneda, me suhtume asjasse positiivselt ja optimistlikult, see süsteem toimib ja see muutub tõhusaks Euroopa süsteemiks ja te võite äh, kindlad olla, et vähemalt sellest koordinaatori ametiajast, mis mul on jäänud, teen ma kõik, mis võimalik. aitäh! ja nüüd peaks siin olema härra Brinkhorst, aga kahjuks on ta endiselt veel teel. teeme siis kolmeminutise pausi ja loodetavasti kella viieks härra Brinkhorst jõuab kohale või muidu on kogu minu ajakava vastu taevast läinud. niisiis, kolmeminutine paus. okei okay,, colleagues. kolleegid, me oleme härra Brinkhorsti Euroopa Parlamendi turvateenistuse küüsist päästnud. härra Brinkhorst on projekti kuus äh, Äh, koordinaator, see on Leon Trieste, Tevetšekopa, Ljubljana, Budapest, Ukraina raudteetelje koordinaator, niisiis äh, kui olete valmis, siis äh, oleks tore, kui saaksite seitsme minutiga hakkama. ja võib-olla suudan niimoodi isegi ajakavast kinni pidada, niisiis palun, teil on sõna suur tänu, härra esimees, vabandan endiste kolleegide ees, et jäin paar minutit hiljaks, aga ausalt öeldes sellesse majasse sissepääsemine isegi pärast seda, kui sa oled olnud aastaid Euroopa Parlamendis, on muutunud täitsa võimatu ja ma arvan, et läbipaistvuse põhimõtet tuleks siin parlamendis ka rakendada ja ma tõesti vabandan teie ees. aga paraku nii see läks. aga nüüd teema juurde prioriteetne projekt number kuus. mul on teile häid uudiseid. kahes piirkonnas, Lyon-Torino piirkonnas ja äh, Trieste-Divaca piirkonnas on saavutatud tõesti edusamme. kõigepealt, mis puudutab Lyoni Torinot, siis minu meelest on see kõige olulisem individuaalne projekt kogu Vahemere koridori piirkonnas, sellepärast et siin on põhitunnel ja siis kõik need äh, Itaalia ja Prantsuse poolel olevad ühendused. tõenäoliselt õige pea lisandub sellele ka Hispaania dimensioon. viimase aasta jooksul on äh, La Madalena äh, juurdepääsutunneli kaevamisi alustatud lõpuks ometi selle aasta augustis pandi paika tunneli puurimise seadmed ja äh, seda kasutatakse seitsme ja poole kilomeetri tunneli äh, kaevamiseks kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks, kui ajakavast kinni peetakse, mis on tõesti suur edusamm. sellele viidati ka president äh, Hollandi ja peaminister Leta kohtumisel kahekümnendal novembril. ja siis see järgmine oleks siis äh, Saint-Martin-la-Porti äh, juurdepääsutunnel. Saint-Martin-la-Port äh, juurdepääsutunneliga on juba päris palju saavutatud. ja kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks peaks selle tööga Äh, pihta hakatama ja, ja see, mõlemad valitsused on kinnitanud seda ja kui see on saavutatud, siis on täiesti kindel, et see projekt läheb edasi ja enam ei räägiti äh, projektidest, vaid nüüd räägitakse juba lausa äh, tööst ja ehitustööst, mis tähendab seda, et võib tõesti loota, et tööd on tulekul kohe. kahekümnendal novembril kinnitati ka Lyoni-Torino vaheline leping, läbirääkimised algasid, äh, läbirääkimised lõppesid eelmise aasta lõpus äh, ja nüüd on siis Prantsuse poolt mõlemas äh, kojas seda juba käsitletud, seal kas, sealhulgas ka senatis ja Itaalias senat, senati hääletus pole veel toimunud, loodetavasti aasta lõpuks on see läbi ja siis esimeseks jaanuariks on, on kogu see eelnev protsess läbitud. Need on siis positiivsed uudised millele on eelnenud pikaajalised viivitused, aastatepikkused viivitused ja nüüd siis on see, nüüd ei ole meie saavutatavate tuule, saavutatavad tulemused enam nii suure küsimärgi all. ja siis äh, Itaalia ja äh, ähm, Sloveenia piiripiirkond Dresde-Tivatša, ka seal on saavutatud edu, on ühine Itaalia-Sloveenia struktuur, mis käivitub juunikuus ja see on siis äh, Euroopa äh, huvirühmitusena vormi, vormistatud ja seal on kaks direktorit, mõlemast riigist üks ja komisjon on osalenud äh, liikmete ja juhtinud liikmete kohtumisi EIG eesmärgiks on siis algset disaini arendada, viia läbi keskkonnamõju uuring, seejärel konsulteerimised kohaliku ametivõimudega ja ma arvan, et mineviku kogemustest oleme õppinud, et väga oluline on äh, kaasata kõiki neid, keda see otseselt mõjutab ja seetõttu nad peavad osalema selles protsessis, millest me just rääkisime minu järeldus oleks, et nende kahe suure projekti puhul, Leon Torino ja Trieste Vacha, on asjad kontrolli all, oleks loomulikult tore, kui äh, me oleksime saavutanud edu juba varem, aga pidades silmas, äh, et äh, avalikkuse arvamus on äh, mõningates piirkondades negatiivne, mõnikord lausa vaenulik, olen sellest viimaste aastate jooksul teiega juba ka rääkinud ning pidades silmas seda, et äh, riigi, riikidel pole rahalisi vahendeid äh, just küllaga, siis me peame rõõmustama selle vähekese, vähesegi üle ja selle üle, et me oleme lõpuks pärast pikki aastaid neid häid tulemusi saavutanud. ja äh, lõppkokkuvõttes võin, võin öelda, et üldiselt ma olen optimistlik, uued suunised ja Euroopa ühendamise rahastu on nüüd vastu võetud tänu ka teie koja tähtsale tööle ning see aitab neile tähtsamad, tähtsatele projektidele ka veel suuremat hoogu sisse puhuda ja ma loodan, et minu järeltulija ja teised koordinaatorite järeltulijad äh, saavad sellest samuti kasu ning saavad meie tööd jätkata. suur tänu, härra Brinkhorst, proua Jala Sender, palun suur tänu, härra esimees. ja suur tänu ka teile, härra Brinkhorst, teie sõnavõtu eest ja jagatud info eest. mul on väga hea meel, et mõningad tõkked on nüüd meie teelt kõrvaldatud ning minu küsimus puudutab marsruuti ennast kas liinis on nüüd kokku lepitud, kas Itaalia ametivõimud on kokku leppinud äh, selles küsimuses, kas infrastruktuuri plaan on paigas? ja milline on plaanitav tunneli äh, ajakava, ma kuulsin siin mainitavat kuskil arvu kaks tuhat kolmkümmend. kas tõesti, kas oleks võimalik ajakava pisut äh, kiirendada? oleks tõesti äärmiselt kahju, kui tunnel ei oleks seotud ülejäänud infrastruktuuriga ja äh, ehk oleks võimalik tunnelit ka varem lõpetada. härra Rike. lugupeetud esimees, minu küsimus tegelikult on sama, sellepärast et äh, kui meil siin juba läheb kümme miljardit, äh, siis Lyoni ja tunneli osa maksab iseenesest kakskümmend miljardit tunneli äh, ehitamine ja siis äh, selle ühendamata jätmine oleks mõttetu äh, ja ja see on üks väga olulisi elemente sellest projektist. kui on rahvusvaheline leping ja on selline suur töö Äh, ja selline suur saavutus, mis on siis paigutatud keset äh, tühermaad, kui nii võib öelda. Thank you, Sarika. And from me, Mr Rinkos, I am just uh, a, a little concerned about suur tänu, härra Rike uh,. Äh, Itaalia ja Sloveenia uh, ühendus ja valmistab mulle muret ja ka iseenesest Kopla sadam, tööd peaksid alustama kahe tuhande kolmeteistkümnendal ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kas te võiksite rääkida täpsemalt, äh, mis on toimunud siis Sloveenia poolel äh, selles piirkonnas? palun, teil on nüüd sõna, härra Brinkhorst. suur tänu, härra esimees. kõigepealt vastuseks äh, proua Ajala Senderile võin teile kinnitada, et see marsruut on nüüd paigas, on saavutatud kokkulepe ning äh, see, selles kokkuleppelepingus on kõik kirjas, enam mingisuguseid kõrvalekaldeid ei ole ja äh, Itaalia pool oli äh, tõsise surve all teatavate geograafiliste piirkondade puhul ja mis puudutab ajakava, siis jah, komisjon oleks eeldanud, et ja eelistanud, et asjad toimuksid kiiremini ja valmiksid varem, aga nagu te teate, suurte taristuprojektide puhul äh, õigeaegne lõpetamine on pigem eel. kahe tuhande, kaks tuhat kolmkümmend on tõesti praegu määratud tähtaeg ja ma tean, et mõlemad pooled ja kui te lugete pressiteadet äh, president äh, Hollandilt ja peaminister Lettalt, äh, siis saate ka aru, et tegemist on prioriteetse projektiga. ja meie saame lihtsalt omalt poolt oma tööd teha nii aktiivselt kui vähegi võimalik ja minu eelkäija, minu järelkäija ja teised saavad sellele protsessile kaasa aidata, sealhulgas ka teie, me arvame, et nüüd me oleme saanud sellest äh, kõige raskemast punktist üle. ja härra Rike, jah, Euroopa Komisjoni finantstoetus äh, oli mõeldud piiriülesele osale, kogu aeg oli see niiviisi plaanis ja, äh, ja mõned osad mõlemalt poolt on jäänud lõpetamata ja kahekümnenda novembri lepingu üks osasid oli ka see, et äh, juurdepääsus on ka teatavaid viivitusi ja see ei tähenda seda, et tunnelile pole üldse juurdepääsu, aga seda juurdepääsu ei tule nii kiiresti ja täielikul määral. Äh, aga ma ei kujuta ette, et või äh, ma seda arvan isiklikult ma ei saa küll rääkida komisjoni nimel, aga ma ei suuda kujutada ette, et kahe tuhande kuueteistkümnenda, tähendab kuueteistkümne aasta jooksul ei, ei avaldata survet selle juurdepääsu tagamiseks ja mis siis Hispaania piiri küsimus ja Hispaania osa tuleb ka siin veel mängu. raha loomulikult on väga tähtis ja parlament on sellest teadlikum kui kunagi varem, sellepärast et võtsite nüüd vastu finantsraamistiku, aga ma ei hakka siin sellest rääkima ega minevikku siin meie juttu sisse tooma, aga, aga nii see on. aga nii-öelda, kui sa käid ringi kerjakotiga, siis ei ole sul suurt valida, mida sa saad, mida sa võtad, nii ja nii see on ja mis puudutab seda Kopja sadamat, siis pikka aega ei, ei olnud see mingi probleem, sellepärast et Divača Koperiga ühendamine oli väga oluline e, Sloveenia jaoks juba pikka aega. ja siis e, aga ma arvan, et ka Kooperi seisukohast on toimunud uusi arenguid e, sloveenlased ja itaallased on äh, jõudnud kokku, jõudmas kokkulepetele ning äh, ma arvan, et asjad hakkavad kiiremini liikuma ja siis äh, koostöö meredel on samuti muutumas ja üha rohkem on huvi selle järele, et Veneetsia, Trieste tahavad teha rohkem koostööd Kooperiga ja nüüd on meil veel mängus ka Rijeka ja Horvaatias, nii et seegi toob uue mõõtme sisse. ma ei tahaks olla liiga entusiastlik, aga ma arvan, et üsnagi tõenäoline on see, et Vahemere põhjaosa ja Aadria meri on nüüd märksa paremas seisus kui varem ja koostööpotentsiaal on suurem ja, ja arenguid on viimase seitsme aasta ajal toimunud ning on üsna suur tõenäosus, et hea koostöö areneb, aga, aga igasugune toetus, ka Euroopa Parlamendi toetus, oleks sellele muidugi väga teretulnud. suur tänu, suur tänu härra Brinkhorstile selle raporti eest ja ma võtaksin, kasutaksin ka võimalust ning tänasin kõiki meie TNT koordinaatoreid nende raportite eest ning ähm, ka komisjoni äh, nende toetamise eest, me teame, et asjad muudkui on muutumas, nii et eks siis näis, mis, mis kõigest sellest tulevikus saab. ja loodetavasti järgmise Euroopa Parlamendi transpordikomisjoni töö on niisama toetav, kui meie ametiajal see seda on olnud. ja äh, Paolo Costa mul äh, samuti mainisite siin Põhja äh, Aadria mere sadamaid äh, ja Paolo Costa on väga palju teinud siin ka Veneetsia koostööga koostööd edendades ja suur tänu teile selle eest ja nüüd läheme siis edasi ja suurepärane, järgmiseks teemaks on sadamateenuste määrus. ja nüüd laseme koordinaatoritel lahkuda ja jätkame siis härra Fleckensteini raportiga. Thank you, Chairman. Uh... Nüüd, can you just hang on a second till we oodake palun üks hetk, kuni äh, väljujad on saalist lahkunud. okei okay,, Mr Fleckenstein. härra Fleckenstein, sadamateenused, palun. suur tänu, härra esimees. kallid kolleegid, komisjoni ettepanekus käsitletakse kolme põhiteemat. turu juurdepääs äh, finantsläbipaistvus ja järelevalveorganid tervitan seda, et komisjon on oma varasematest vigadest õppinud ning nüüd läheneb sellele teemale arukamalt. erinevalt sadamapakettidest üks ja kaks, kus, kuhu olid kaasatud kaubateenused ja reisijateenused, on äh, nüüd toodud sisse ka tööhõivepoliitika, sotsiaalne dialoog on tagatud, vähemalt meie arvates. aga sellegipoolest on ka seda toimikut kritiseeritud, väga paljud huvirühmad olid ettepanekule vastu vähemalt mis puudutas äh, infrastruktuurifondide läbipaistvuse äh, küsimust äh, ja sõltumatute nõuandekogude küsimust. ma arvan, et komisjoni teksti on võimalik parandada me ei tahaks uusi tõkkeid toimivatele sadamatele, vaid me tahaksime, et meie tööst oleks kasu sadamatele, kes on niikuinii nii äh, raskustes. me tahaksime lisandväärtust suurema autonoomia näol sadamatele. sadamad peaksid saada ise otsustada oma infrastruktuuri investeeringute üle. ja see tähendab seda, et sadamad saavad kaasa rääkida omaenda äriplaani koostamises äh, ning äh, sõltuvad vähem äh, riigi toetustest ja, ja see, ja meil oleksid võrdsemad mängutingimused. see teema on seotud ka horisontaalse riigiabi suuniste teemaga ning äh, äh, kontsessioonide direktiividega selles küsimuses ei ole veel saavutatud, äh, ei ole, ja võib öelda, et meie, me ei saa selles küsimuses, mille, millest me praegu räägime, varem kokkulepet saavutada, kui on saavutatud kontsessiooni küsimuses kokkulepe ähm, raportile on esitatud kaheksakümmend neli muudatusettepanekut. sellest ei piisa aga ähm, me oleme alles protsessi alguses, meil oli siin väike minikuulamine, oleme rääkinud ametiühingutega, oli täiesti selge, et on vaja esitada veel muudatusettepanekuid. mis puudutab ähm, meil on vaja kaebuste mehhanism paika saada ja, ja seda ilma suure bürokraatia koormata. samuti peaks olema äh, paigas konsultatsiooniprotsess sadama kasutajatele. me tahaksime kanda hoolt selle eest, et, ähm, et kõike seda tehes, aga samas me ei tekitaks liiga suurt bürokraatia koormat ja äh, kõike seda tuleb selgelt sõnastada, nii et komisjoni tekstis vajab ka sõnastus mõningates punktides täpsustust, mm, sellepärast et tuleb võtta arvesse seda, et kõigile sobivat ühtset lahendust siin niikuinii ei saa. Äh, ja siis, äh, mis puudutab konkreetset pakkumist, siis süvendamine minu arvates ei ole sadamateenus, seda teenust ei pakuta kasutajatele, see on seotud otseselt sadama infrastruktuuri hooldusega siis äh, navigatsiooniteenused. ei kuulu jällegi reguleerimisalasse, sellepärast et sellega seoses on äh, ohutusega ka seotud asjaolud mängus ja äh, see peaks kindlasti olema liikmesriikide ametivõimude hallata ma arvan, et selles küsimuses oleks vaja veel muudatusettepanekuid, et tagada, et see tuleks tekstist täiesti selgelt välja. mis puudutab sadamateenuse pakkujate arvu piiramist, siis selles ettepanekus äh, see ettepanek võimaldab sellist teenuste pakkujate arvu piiramist, kui see on põhjendatud. siin võib arvesse võtta erinevaid kriteeriume, sadama suurus, äh, majanduslik äh, teenindamissuutlikkus ähm, ei oleks mõistlik et sadamad peavad omavahel äh, võistlema sellistes küsimustes. ja siis äh, kontsessiooni põhimõte, seda tuleks rakendada siis, kui teenust pakutakse kontsessioonina aga kui väikesed, väikeste lepingute puhul rakendatakse seda põhimõtet, siis äh, tekitakse liiga suure halduskoorma. seda minu raporti projektis ei ole, kuid äh, seda tuleks kuidagi siiski minu meelest käsitleda. me tahaksime vältida seda, et me valiksime välja ainult parimad palad ja äh, tööhõivekomisjon juba, juba tegeleb võimalike lahendustega. siis äh, sadamad peavad äh, saame pakkuda ise teenuseid. seda võib-olla tuleks ka täpsustada siin tekstis paremini. ja infrastruktuur Äh, siin me peaksime rääkima ka äh, lootsimisest äh, ja muudest asjaoludest, mil-, muudest teenustest, mille puhul sadamad peaksid saama välja kujundada omaenda ärimudeli, oma enda äriplaani, delegeeritud aktide arvu tuleks piirata, delegeeritud aktide puhul peaks piirduma ainult aluste ja kütustega ja öö, ähm, lõpetuseks sadamakasutajatega konsulteerimine. mitmed sadamad seda juba teevad ja seetõttu me peaksime olema võimalikult paindlikud. võiks olla mingisugune nõuandev kogu äh, sadama kasutajate jaoks või võib ka kasutada mingisugust teist vormi. Äh, kõige olulisem on see, et oleks tagatud, et kõikide kasutajatega äh, konsulteeritakse piisavalt. tarbijatel on vaja teadmisi kasutatud kriteeriumite kohta ja eri- ja suuremate muutuste kohta. kuid mingisuguseid arutelusid lõivude maksude üle ei peaks toimuma, see peaks olema sõltumatu otsus ja järelevalvekogu peaks ka kaebustega tegelema, paljudes liikmesriikides on juba sellised organid olemas Transpordiameti võimude ja erinevate ametite juures selle ülesandega tegelevad väga erinevad kogud praegusel hetkel ja me peame keskenduma pigem siis ülesannetele kui sellistele, mida see kogu peaks täitma ja mitte selle kogu vormile. raportis on kirjas, et me peame määratlema kaebuste kontaktpunkti see peaks olema konkreetsetele, väga spetsiifilistele kaebustele äh, mõeldud kontaktpunkt, äh, mitte äh, selline kontaktpunkt, kuhu sa, kus saab esitada kaebusi määruse rakendamise kohta, see on liidu ülesanne tagada määruse rakendamine. ja kui selliseid kont-, kaebuste esitamise kontaktpunkte veel ei ole, siis need tuleb luua muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on detsembri lõpus ja meil on kaheteistkümnendal detsembril kõigepealt esimene variraportööride kohtumine plaanis, siis üheteistkümnendal veebruaril toimub hääletamine komisjonis ja märtsi täiskogu osaistungjärgul on plaanis hääletada täiskogul. esimesed reaktsioonid väljaspoolt ähm, parlamenti, sadamatelt äh, ja liikmesriikidelt on olnud äh, suhteliselt positiivsed, me räägime, peame veel läbirääkimisi äh, ametiühingutega, kellel on mõningaid muresid seoses määruse sisuga, aga võib öelda, et eks midagi ei ole paigas enne, kui kõik on paigas, nagu iga toimiku puhul ja loodan nüüd, et konstra-, konstruktiivsele koostööle. aitäh, härra Komotsakos, härra De Backer, proua Vils variraportööridena. neli minutit igale variraportöörile, härra Rike, härra Van Dalen, härra Vadanza ja härra Digrandes. ja proua Ajala Sender. neli minutit variraportööridele, kaks minutit äh, teistele liikmetele, palun. ja nüüd siis äh, lülitan sisse meie kella, et me jällegi ajast kinni paremini peaksime, härra Kumutsakas kõigepealt, palun αναλαμβάνουμε και ξεκινάμε τη συζήτηση ενός... Suur tänu! tegemist on äärmiselt keerulise teemavaldkonnaga ja me kõik loodame ju, et me lõpuks, lõpuks, lõpuks ometi sedakorda jõuame tulemusele. me ei tohiks lasta ennast mõjutada nendest kahest võimalusest, mis meil minevikus käest libisesid ja loodame, et pisut äh, koostöö äh, vaimu ja lootust ja pingutusi aitavad meil lõpuks kokkuleppele jõuda. ja ma tahaksin siinkohal just nimelt selles samas koostöövaimus tervitada härra Fleckensteini tehtud tööd ja seda raportit, väga paljud tema ettepanekutest liiguvad õiges suunas, aga ma arvan, et me peaksime ka rääkima põhjalikumalt mõningate asjaolude üle järele. sellepärast, et mõningaid asjaolusid ehk selles dokumendis siiski tuleks täpsustada või muuta. ma arvan, et see töö, mida meile tutvu-, täna tutvustati, liigub äh, üldiselt õiges suunas äh, ja see on tervitatav. aga kõigepealt äh, sõltumatud järelevalveorganid. olen täiesti nõus teie lähenemisega ja üldine põhimõte, et peaks olema automaatne ametivõim Äh, sõltumatu, äh, see on väga hea. ükskõik, milline organ see siis ka ei oleks, äh, mida moodustatakse või luuakse, peab oma tegevuses olema sõltumatu. artikkel kaheksateist, mis puudutab koostööd järelevalves ma arvan, et äh, me peaksime nägema ette ka äh, platvormi, mille kaudu saaksime arendada dialoogi ja infot vahetada. artikkel kaheksateist üldiselt muidugi liigub õiges suunas siis teenuste pakkujate äh, arvu piiramine ja artikkel kuus. ka siin ma usun, et äh, me peaksime paika panema ka kolm kriteeriumit, mis õigustaksid teenusepakkujate piiramist. kõigepealt äh, turu äh, väiksus, sadama väiksus ja sadama suutlikkuse piiratus ja vajadus kaitsta keskkonda. ma arvan, et need kolm kriteeriumit aitaksid määratleda täpselt, millistes olukordades peaks teenustepakkujate arvu piira, piirama. siis sadama kasutajatega konsulteerimine, olen nõus härra Fleckensteini muudatusettepanekutega äh, ja sõnavõtuga mis puudutab sadama juhtimise organit, siis äh, jällegi sada, äh, ettepanek läheb õiges suunas, see organ peaks äh, strateegiliselt tegutsema, võttes loomulikult arvesse mõningaid põhi, põhimõtteid. läbipaistvus on hädavajalik, eriti sellistes olukordades, kus osutatakse abi või to-, kus saadakse toetust ja kui lubate mul veel minuti rääkida, siis äh, mis puudutab äh, määruse jõustumist, äh, siis kaks aastat oleks mõistav. ja siis, mis puudutab seda süvendamist, siis olen raportööriga nõus, aga me peaksime uurima ühte süvendamise külge sageli süvendamine äh, kujuneb teenuseks äh, ja mis puudutab lootsimist, siis me tahaksime paremat tasakaalu äh, komisjoni teksti ja üldiste teenuste küsimuses komisjoni algne tekst liigub meie arvates ilmselgelt õiges suunas. raportöör on teinud siia mitmeid lisandusi, mis tugevdavad omakorda seda teksti. sadamad on meil mitmekesised, nad on erineva suuruse, erineva kontekstiga, erinevate rajatistega, aga meil on oluline kasutused, kasutada seda määrust, et äh, luua mingisugused alused Euroopa ülesteks standarditeks. liberaalina ma loomulikult toetan turgude avamist kogu tarneahelas. sest meie sadamate konkurentsivõime tõstmisega käib kaasas oma lisandväärtust. samas tuleb sadamate puhul tagada, et seal pakutavad teenused toimiksid ka optimaalselt ning seda saab saavutada läbi turgude avamise. samas see rakendusala on kahtlane, kui me ettevaatlikud siin ei ole. me ei tohiks siin tegutseda liiga siduvalt. kindlasti ei toeta ma mingisugust lisahalduskoormat seega peaksime me siin ütlema, et ellurakendamise korrektne järelevalve on hädavajalik. me peame olemasolevaid võimalusi maksimaalselt ära kasutama. komisjoni lähenemist peaksime me siin toetama. siis sadamateenuste kasutajatega konsulteerimine. minu arvates raportööri ettepanekud liiguvad siin õiges suunas jah, tasud peavad küll olema, aga ka siinkohal peaks kehtima täielik läbipaistvus ning tuleb arvesse võtta üldist majandusolukorda. seda ei tohi unustada. üks asi, millega ma nõus ei ole, on see, et mis puudutab neid sätteid, kuidas muuta teenusepakkujat. ja siin tulevad mängu ka personaliõigused sellealased reeglid liikmesriigiti on väga erinevad. meil on vaja loomulikult äh, võtta piisavalt arvesse sotsiaalset elementi, peab toimuma sotsiaalne dialoog. aga siin üritatakse tagaukse kaudu äh, mingisuguseid liiga rangeid reegleid sisse suruda, seda võis näha ka tööhõivekomisjonis. loomulikult tuleb anda kõik võimalused selleks, et sotsiaalne dialoog toimiks, aga meie siin saadikutena ei saa kõike ette kirjutada. ma pole päris kindel, kas meil on vaja seda kolme-nelja aasta pikkust üleminekuperioodi täieliku ellurakendamiseni. siin võib tekkida oht, et hakatakse mängima ka lepingutega selle üleminekuperioodi ajal. meil on vaja see süsteem ellu rakendada võimalikult kiiresti see tuleb äh, kasuks meie sadamate konkurentsivõimele. kindlasti jõuame me sadamate paketi suhtes kokkuleppele, ma ootan vägagi tulevast arutelu. suur tänu, härra Bradborn, neli minutit, palun. mul võib-olla nelja minutit polegi tarvis, härra esimees. kõigepealt tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest, see äh, komisjoni algne tekst on kindlasti nüüd parem nõustun eriti raportööri seisukohaga, mis puudutab sõltumatut järelevalveametit. komisjoni ettepanekus on justkui kirjas äh, liigse ebavajaliku bürokraatia retsept, aga mul on ka omad tõsised mured. ma ei ole päris veendunud, kas komisjoni ettepanek, ükskõik kui palju seda parandatakse, oleks meile lõpuks vastuvõetav. nagu me teame, siis kolmandat korda on tehtud sadamate reguleerimise ettepanek parlamendile ning kaks korda on see tagasi lükatud headel põhjustel. vahel tekib mul küsimus, millist osa sõnast ei komisjon täpselt ei mõista. igatahes see ettepanek oma südames minu arvates on liiga sekkuv ja bürokraatlik. siin ei mõisteta, et turud peavad toimima vabalt ja et eraldi e, erinevad on e, riigi poolt e, toetatud sadamad ja erarahal toimivad sadamad. sadamad langevad üldise konkurentsiõiguse alla Euroopa Liidus ning seetõttu on minu arvates ka see määrus ülearune. kui on kunagi üldse õige aeg sadamate reguleerimiseks, siis praegu see aeg ei ole käes. me peaksime ootama näiteks komisjoni strateegiat riigiabi kohta, me peame ära ootama ka, millised on kontsessioonide direktiivi mõjud sadamatele. nagu te teate, härra esimees, siis Ühendkuningriigil on väga tugev erasadamate sektor ning see määrus seab ohtu selle edukuse ja sa samuti tuhanded töökohad seal sektoris. ning nagu raportöör ise vist ütles, ei ole võimalik välja töötada mingit ühe, ühist lähenemist kõikidele sadamatele, nendele komisjoni poolt ette kujutatud probleemidele. seega ma esitan muudatusettepaneku, millega lükatakse kogu see ettepanek tagasi ja ma loodan, et pärast sügavat järelmõtlemist nõustute te minuga siin. suur tänu! proua Uls, neli minutit suur tänu. mina pärast raportööri ärakuulamist olen ka sellele tekstile vastu. minu arvates oldakse üldiselt rahul sellega, kuidas, milline on juurdepääs sadamate teenustele, seega meil ei ole mingisugust lisamäärustikku siin vaja kindlasti komisjon tuleb välja ka neljanda sadamapaketiga ja üritab jällegi kannapööret läbi viia. ma arvan, et ega me puhkust ei saa ennem, kui selline tekst läbi läheb. samuti ei ole minu arvates tegemist selle määruse puhul õige õigusliku instrumendiga. minu arvates sellist äh, õiguslikku instrumenti ei tohiks sadamate reguleerimiseks kasutada. rääkisin ka Põhja-Saksamaa äh, rannikupiirkonna Kaubandus-Tööstuskojaga ja seetõttu olen ma ka koheselt sellele tekstile vastu. Nemad ütlesid, et on vastuvõetamatu täiesti see, et hakatakse jällegi tegelema erinevate äh, tegevustega, mis ei peaks üldse sellise õigustiku alla langema, nagu näiteks äh, lootsimine või süvendamine. ja jumal teab, kuhu veel läbirääkimistel nõukoguga võidakse jõuda, isegi kui äh, süvendamine ja lootsimine välja võetakse seegi ei tähenda seda, et, et kui määrus jõustub, siis eh, on võimatu lisada mingisuguseid uusi tegevusi siia reguleerimisalasse. härra Fleckenstein tegelikult rääkis sellest täiesti õigesti. samuti tuleb tunnistada, et artiklis kaheksateist lõikes kuus komisjoni tekstis on kirjas tõsine sekkumine ähm, tööliste õigusesse streikida. minu arvates on see tõsine rünnak streigiõigusele, mis meie töölistel on. minu arvates ei ole härra Fleckenstein seda küsimust piisavalt arvesse võtnud. siin üritatakse piirata tööliste õigust streikida ning see on jällegi minu arvates uus komisjoni katse tuua sisse needsamad aspektid, äh, äh, millega üritati ka meie ametiühingute õigusi üle Euroopa Liidu piirata eelmistes õigusloomelistes tekstides. ETF, Saksamaa sadamatööliste ametiühingute organisatsioon on öelnud, et nemad ei hakka siin valesid instrumente kasutades äh, eesmärke saavutama, sest kõigepealt tuleb ju ära oodata ka kontsessioonide direktiiv, mille äh, üle ei ole ka parlament veel lõplikku otsust langetanud. seega minu arvates me praegu selle teksti suht-, äh, üle ei saa ka seetõttu mingisugust siduvat otsust, lõplikku otsust vastu võtta. kaheksateist lõige üks räägib sellest, nendest sõltumatutest järelevalveametitest ja sellest, et nad tuleks koondada ühe katuse alla. minu arvates ka see on vastuolus olemasolevate siseriiklike struktuuridega ning see on kogu selle sektori loogika vastane. suur tänu ning nüüd kaheks minutiks ülejäänud saadikud, härra Riike. aitäh, esimees. ma äh, näen, et see äh, määrus äh, on meie ette jõudnud juba kolmandat korda niisiis praegusel kujul on see vorm küll meile natukene vastuvõetavam. Äh, nii et, et äh, ma ei tea, kas seekord täiskogul see ettepaneku äh, tagasi lükatakse. võib-olla meil õnnestub seda natukene paremaks muuta. tahaksin tänada raportööri. mul on üks küsimus ka. raport raportöör rääkis pukseerimisest, kuigi kui ma tema raportit loen, siis mulle tundub, et ta pidas rohkem silmas lootsimist. ma arvan, et nii pukseerimine kui ka lootsimine on tegelikult seotud sadamate turma, turvalisusega ja ma tahaksin küsida äh, raportöörilt, et kas võib-olla ei peaks äh, välja jätma ka äh, lootsimise ja pukseerimise samal põhjusel nagu süvendamisegi. aga jälle, kui me kõik välja jätame, siis nagu midagi enam järgi ei jäägi ja eelkõnelejad siin juba rääkisid, et meil on olemas kontsessioonide Äh, kontsessioonide direktiivi puutumine, puudumine mõjutab meid üsna tugevalt. Äh, sellepärast, et võiks öelda, et see valdkond on justkui arenenud äh, raportist raportini ja ma arvan, et mingi kontrolliv asutus on vajalik just nimelt selleks, et Äh, teostada demokraatlikku järelearvet, järelevalvet juba olemasolevate asutuste üle ja ma tahaksin öelda ka, et need kontrollistandardid liikmesriigiti on väga erinevad. Ähm, nii et, et ma arvan, et kui meil oleks selline ühtne amet, siis see muudaks kontrolli palju läbipaistvamaks äh, ja arusaadavamaks, see oleks minu ettepanek, aitäh. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik zit... Suur tänu, härra esimees mina ei ole väga aldis seda ettepanekut läbi suruma, kui me räägime siin nüüd sadamate reguleerimisest. tuleks võib-olla ära oodata ka, mida komisjon kavatseb ette võtta riigiabi suhtes. finantsläbipaistvus ja autonoomia, sõltumatus on väga oluline siin sektoris ma kardan, et me tekitame siin mingisuguse üüratu uue bürokraatliku struktuuri, seega olen skeptiline. siin on ka oht, et kas suudetakse ikka üle nende, nende tingimuste kohta, sotsiaalsete tingimuste kohta sotsiaalset dialoogi pid, mõistlikult pidada, kui vaadata näiteks lennundus, lennujaamade sektorit, siis me ei taha ju, et see asi kordub raportöör täiesti õigesti viitab ka sellele, et lootsimisteenused on turvalisuse jaoks väga tähtsad. aga teenused, millega näiteks kinnitatakse laevu kaide külge, on samuti tähtsad selleks, et tagada näiteks inimeste turvaline laevadele pääs ja sealt mahapääs. ka seda tuleks siin ettepanekus mainida. artikkel neliteist näiteks, ka roheliste sadamate kontseptsiooni, mida siin mainitakse, tuleks tõsisemalt võtta. oleks ju palju positiivsem, kui tegutsetaks keskkonnasõbralikul moel suur tänu, härra esimees. kui päris aus olla, siis mitmed elemendid siin ettepanekus on küsitava väärtusega, see on jõudnud meieni üsna hilja. ma ei tea, kas me jõuame ennem selle parlamendi lõppu ka ühele poole selle dokumendiga. juba, äh, juba minevikus on sellistest asjadest väga kriitiliselt räägitud, kui me räägime kauba või reisijate veost täna mainiti siin mitmeid positiivseid elemente, finantsläbipaistvus siin valdkonnas on mitu sammu edasi astutud näiteks. siis keskendutakse teatud sadamateenuste liberaliseerimisele sellega minu arvates ei ole päris mõistlikult siin tegeletud. kui vaadata kulusid, siis uuringud kõik näitavad, et ettevõtjad ei tarvita teatud, kasuta teatud sadamaid lihtsalt tulenevalt teenuste odavusest. see on lihtsalt ainult üks kriteerium. mis puudutab lootsimist, ning äh, sildumist, siis minu arvates siin väga suurt vahet ei ole sest kui äh, laev on sadamas probleemides, siis esimesena jõuab äh, abi, abi andma ju loots. Äh, ning selliseid turvalisuse elemente tuleb siin korrektselt arvesse võtta. raportöör mainis siin ka süvendamist. nõustun temaga selles, nagu ka lootsimise küsimuses ning kui siit välja jätta veel kõik teisedki teenused, mis on seotud ohutusega, siis ega siia midagi järele ei jäägi ja peale selle minu arvates võiks olla direktiiv meil regulat-, määruse asemel. härra De Grandes. suur tänu, härra esimees. ma mäletan küll seda haletsusväärset äh, pilti, kui me, kindlasti te, härra esimees, mäletate ka seda, äh, et viis aastat võttis komisjonil aega et ettepanekuga välja tulla. nüüd nad tulid üsna tagasihoidlikult ja salamisi sellega välja ja loodavad selle kuidagi läbi suruda. minu arvates võiks me selle ettepaneku lihtsalt ära unustada. kui mõelda nüüd Gabriel Garcia Marquesi raamatute peale, siis seal räägitakse sarnasest asjadest üheksakümmend protsenti meie ekspordikaupadest liigub läbi meie sadamate. sadamad on kriitilise tähtsusega ning nende tõhusus mõjutab tervet transpordiahelat. mõningad sektorid üritavad saavutada priviligeeritud olukorda. see meenutab mulle erinevaid vanu filme, mida ma siin ei hakka küll üksikasjalikult kirjeldama, minu arvates komisjon siin salatseb ja tegutseb väga ettevaatlikult, minu arvates tuleks midagi näiteks ette võtta tasude koha pealt, mida kasseeritakse teenuste pakkumisel sisse. ma nõustun raportööriga selles, et pädevad ametid saaksid teenuseid ise pakkuda minu arvates erasektor ei saa tõhusalt konkureerida avaliku sektoriga siin. miks peaks ke-, kehtestama mingisuguseid uusi piiranguid, mis lähevad kaugemale sotsiaalsest dumpingust, sest tööliste õigused on meil ju põhiseaduslikult kaitstud, sellest, sellega me ei pea siin tegelema. suur tänu, härra esimees ka mina pean tunnistama, et tegemist on tuge, tugeva déjà vu tundega. mitte ainult sellepärast, et jällegi on komisjon tulnud äh, sadamatealase õigusaktiga välja, vaid ka sellepärast, et see on veel oluliselt nõrgem versioon eelnenutest. me siin üritame ka vähendada reguleerimisala nii palju, et kokkuvõttes tuleb tunnistada, et äh, lõpuks see midagi siin ei reguleerigi nõustun ka raportööriga ja meie kolleeg Fleckenstein on teinud ära suure töö, aga me ei tea, kas me saame üldse sellise õigusakti ellu rakendada, kas see on parim dokument, mille me saame koostada? kas me loome mingisugused standardid, mis tuleb kohustuslikus korras otseselt ellu rakendada? suur hulk asju on võetud siit välja, näiteks süvendamine, lootsimine, võib-olla mul jäi veel midagi kahe silma vahele, seega mul jääb küsimus, mis selle teksti mõte üldse on? ma ei nõustu täielikult ka sellega, et sellist teksti üldse vaja on, näiteks ametiühingute roll, kui see ka siit välja jäetakse sest me ei räägi siin ainult tööliste õigusest streikida. tundub justkui, et me ei, ei reguleeri siin enam midagi. on saavutatud absoluutne miinimum. parlamendis me alati ütleme, et meil on vaja läbipaistvust, sellistes tegevustes. siin tekstis aga mingisugust läbipaistvust ei ole. me peame endalt küsima, mis selle teksti kasu üldse on? kui vaadata föderaalset struktuuri, siis meil on oma öö, autonoomsete sadamate võrgustik ning öö, ma ei tea, kuidas nüüd see järelevalvestruktuurgi peaks hakkama jõustuma. kuhu hakatakse koordineerima läbi mingisuguse võrgustiku järelevalveasutuste tööd, siis ma ei tea, kas see on ka reaalsuses võimalik, seega selline tekst ei ole päris sobiv suur tänu ennem komisjonile sõna andmast, paar sõna ka minult. võtmeküsimus siin on minu arvates järgmine, kui välja võtta lootsimine, süvendamine, pukseerimine ja nii edasi, ma olen sellega kõigega nõus, et see tuleks välja võtta, siis näiteks kaubakäitlemine võeti juba komisjoni poolt niigi välja, ehk siis meil on öö, sadamate pakett, kus kaubakäitlemist sees ei ole juba alustuseks siis on, siis võetakse välja veel lootsimine ja pukseerimine ja süvendamine, ehk siis küsimus ongi, kas siin, siia jääb üldse sisse midagi, millest meil on mõtet rääkida. olen sunnitud komisjonilt sedasama küsima kõigepealt. ma tean, et raportöörid on töötanud kõvasti selle teksti kallal ja nad on üritanud vähemalt midagi mõistlikku siia sisse kirjutada. aga ka saadikute sõnavõttudest on selge, et soovitakse üsna tungivalt kolmandat korda see tekst tagasi lükata. kahtlemata tähendab see seda, et umbes kolme aasta pärast jõuab meieni uus ettepanek komisjonilt. minule tekitab muret usaldusväärsus. isegi ennem, kui see asi jõuab nõukogusse, jumal teab, mida nema, nemad veel sellega soovivad ette võtta aga me räägime siin oma usaldusväärsusest sellest, et me üritame seadusega reguleerida midagi lihtsalt seadusega reguleerimise enda mõttes. kui kauba käitlemine oleks siin sees, siis võib tõesti selle üle võidelda. selleks võib, sellest võib tekkida tõsine mäss, võib-olla sellepärast ongi välja jäetud, et mingisugust mässamist vältida, aga kui te ei saa, suuda meid veenda, et äh, kauba käitlemine peab olema väljas, kui suudame meid veenda, et lootsimine ja pukseerimine peavad siia jääma sisse, siis te peaksite endalt küsima, kas te tõesti ei peaks seda tagasi võtma. härra Vaniiri komisjoni nimel. Uh, aitäh, esimees, selle suurepärase sissejuhatuse eest. ma arvan, et Äh, kui ma kuulasin siin raportööri ja teisi, äh, siis mul oli tahtmine öelda, et äh, lõppude lõpuks meil ometigi on olemas need õiged komponendid, mis võimaldavad meil panna kokku hea teksti. teksti, mis ei käsitle turu avamist ja tõepoolest, me oleme juba kaks korda esitanud ettepaneku mis puudutas üksnes äh, sadamateenuste turu avamist konkurentsile. me oleme oma vigadest õppinud ja see on ka põhjus, miks äh, me selle dokumendi või ettepaneku niivõrd hilja esitasime, me pidime tegema äh, väga tõsist tööd, viima läbi laiapõhjalisi konsultatsioone selleks, et sellesse õigusloome äh, teksti panna siis äh, väga head parameetrid, mis võimaldaksid suuremat aruandekohustuslikkust ja suuremat õiguskindlust. jah, te võite meile paljusid asju ette heita, aga kui te võtate need erinevad aspektid, mis siin tekstis kirjas on, siis ma olen täiesti veendunud, et me suudame teid veenda, et need elemendid on selles tekstis sees sellepärast, et tagada kõigile osapooltele, sealhulgas ka sadamapidajaile endile Äh, kõik vajalik selleks, et paraneks aruandekohustuslikuks, sest paraneks õiguskindlus ja lõppkokkuvõttes äh, muutuksid sadamad tõhusamaks ning oleksid äh, paremini valmis seisma silmitsi konkurentsiga. paljud teist on korranud seda, kuivõrd olulised on sadamad kogu transpordisektoris ning meie majanduses kui vaadata raportööri koostatud teksti, siis torkab silma see, et tegemist on hea katsega veelgi parandada mõningaid meie ettepaneku aspekte, kus võib-olla me oleme läinud pisut liiga kaugele, ma äh, mainin äh, näiteks seda täiendavat paindlikkust, äh, mida raporter näeb ette kaebuste lahendamise osas, järelevalve osas ja samuti on esitatud terve rida muudatusettepanekuid, mille läbi pannakse rohkem rõhku sadamate autonoomiale. see on jällegi üks äh, põhimõtteid, mida nii meie kui teie oleme aastaid kaitsnud. on mõningad Äh, küsimused, mis võib-olla vajavad natuke selgitamist. näiteks, mis puudutab süvendamist ja lootsimist, siis ma arvan, et ei peaks need kaks olulist teenust selle äh, õigusakti reguleerimisalast välja jätma, vaid tuleks selgelt mõista anda, et arvestades seda eripära, mis nende teenustega seondub, peaksid need teenused äh, olema eriti läbipaistvad ja ja selles suunas me kavatseme ka tegutseda, me toetame raportööri muudatusettepanekuid, sest me leiame, et mõlemad mainitud teenused, üks neist omab otsest kulu tarbijatele, teine kaudset kulu kasutajatele ja kindlasti on mõlemad teenused sadamate tõhususe seisukohalt väga olulised nii et, et meie usume, et nendes ka nende kahe teenuse osas kindlasti läbipaistvus annab lisandväärtust. ja veel mõned aspektid, mis meie jaoks olulised on, kui vaadata neid muudatusettepanekuid, mida te esitate, siis eh, miks oleme me üritanud paremini kalibreerida eh, eksklusiivsete õiguste kasutamist Äh, see konkreetne ettepanek äh, tagab äh, õiguskindluse selles osas, et eksklusiivseid õigusi võib anda teatud sadamateenustele, arvestades nende erinevate riikide erinevat turu orienteeritust ja haldustavasid. niisiis Eh, me peame siia sisse panema viited eh, kehtivatele õigusaktidele, kontsessioonidele ja nõnda edasi, samuti riigihangete süsteemile. Eh, see on väga oluline element õiguskindluse tagamisel. kui me räägime äh, aluste ühisest klassifitseerimisest ja sellest äh, et äh, seda klassifikatsiooni peab delegeeritud aktid läbi pidevalt ajakohastama, siis me jällegi rõhutame keskkonnasõbralike aluste definitsiooni ja keskkonnamaksude süsteemi, sest me leiame, et lõppkokkuvõttes äh, kui tehakse investeeringuid selliste keskkonnasõbralike laevade ostmisse, siis peab olema ka piisavalt õiguskindlust Äh, teadmi-, teadmaks, äh, millistes sadamates äh, millised tingimused on. esimees, ma vabandan ja ma tean, et meil on aega vähe, aga ma arvan, et meie tekst on praegu väga erinev nendest varasematest ettepanekutest, mida teiega paljudest oleme arutanud ja ma usun, et see raport, mida me praegu arutame, on suurepärane samm edasi, aitäh! härra Fleckenstein, kas te soovite lühidalt midagi öelda? jah, ma teen tõesti väga lühidalt. Äh, mõned märkused. Äh, mis puudutab äh, lootsimist, siis seda peab põhjalikumalt arutama. siin öeldi, et et Eh, kui me oleme kõik need vastavad õigusaktid läbi vaadanud, siis eh, on veel selge, mida saab kohaldada, mida mitte. siin mainiti ka kontsessioonide direktiivi, eh, samuti mainiti erinevaid struktuure nõuandvate organite jaoks. minu arvates on oluline, et me peame igasuguse, saama kontrollimise võimaluse me tahame teostada kontrolli ja järelevalvet, eh, aga kas me teeme seda nüüd nii läbi mingi asutuse, eh, kas see asutus asub riigis A või on tegemist eh, mingi konkreetse organiga? siin ma ei hakkaks võib-olla sellest praegu üksikasjalikult rääkima või midagi uut välja mõtlema. ja kas olen vaja direktiive või määrust. ma arvan, et kui meil on määrus, siis on ju tore, aga direktiiv Äh, on sobiv ainult siis, kui me ei soovi teha kõike seda, mis siin tekstis kirjas on. kui meile tundub, et äh, kui need ettepanekud, mida komisjon on teinud ja see, mida mina ise olen siin tekstis üritanud muuta, kui see ei lähe piisavalt kaugele, kui teile tundub, et see ei lähe piisavalt äh, kaugele ja seisukohad selles osas on erinevad, siis võib-olla peaksime sellest kõigest loobuma niisiis ma kutsuksin variraportööre üles kõnelema oma fraktsioonidega äh, ma olen juba kuulnud äh, ECR fraktsioonilt ja kuuelt, et nad lükkavad selle teksti tagasi, ükskõik mis äh, kuju see ka ei võtaks. aga oleks huvitav teada, mida teised fraktsioonid arvavad, äh, sellepärast et kaks kolmandikku sotsiaaldemokraatidest, kellega ma olen kõnelenud, ütlevad, et noh, kui see tekst on hea, proua Jalasender ütles, et tal on déjà vu tunne, aga see on paratamatu, kui me arutame ühte ja sama asja juba kolmandat korda järjest ja me oleme sellise, ka teiste õigusaktidega asju korduvalt arutanud, nii et, et vaatame, mida enamus arvab. kui enamus leiab, et, et see tekst meid kuhugi ei vii, siis ei ole mõtet hakata asju lihtsalt uuesti ümber kirjutama. niisiis vaatan äh, variraportööride suunas, eks näis, mis saab, aitäh aitäh, härra Fleckenstein, kolmekümnes detsember on muudatuste esitamise tähtaeg ja hääletame komisjonis üheteistkümnendal veebruaril. Äh, aga minu, minu paberites on isegi millegipärast kirjas, et täiskogule äh, veebruaris, aga tõenäoliselt läheb asi täiskogule siiski märtsis. niisiis, kolmekümnes detsember on muudatuste esitamise tähtaeg, suur aitäh, härra Fleckenstein ja järgmisena sõidumeerikute määrus. tahaksin saadikutele meelde tuletada, et nõukogu positsioon tehti kahekümne esimesel novembril täiskogul teatavaks ja tahaksin öelda, et nõukogu poolt vastu võetud tekst peegeldab seda kokkulepet, mis saavutati raportööri, variraportööride ja nõukogu vahel ja selle kokkuleppe tulemusena on proua Tikau soovitus teiseks lugemiseks selline, et ei sisalda ühtegi muudatust. ma tean, et võib-olla on mõningaid Äh, teemasid, kus mõnedele fraktsioonidele meeldiks kompromiss. Teie valikuvõimalus on lihtsalt öelda jah või ei. muudatuste esitamise tähtaeg on kahekümne kaheksas november, aga proua Tikau saab nüüd sõna, palun. suur aitäh, esimees, ma kõigepealt tänaksin sekretäriaati ja variraportööre Äh, väga usina töö eest ja toetuse eest kogu läbirääkimiste protsessi jooksul. me oleme selle teemaga tegelenud üle kahe aasta. see dokument, mis praegu meie ees on, peegeldab tõepoolest toimunud läbirääkimisi. Äh, need läbirääkimised on toimunud nõukogu nelja erineva eesistuja ajal. raportöörina paluksin transpordikomisjoni ja parlamenti võtta see kokkulepe vastu, sellepärast et see peegeldab täielikult läbirääkimiste tulemusi. mis puudutab seda leppe sisu, siis ma ei hakkaks esitama väga paljusid üksikasju, mis puudutavad äh, uusi digitaalseid sõidumeerikuid nutisõidumeerikuid. Äh, samuti ähm, äh, kaugsideseadmeid ja muud. tahaksin lihtsalt mainida seda, et parlamendil on õnnestunud äh, selle määruse läbi nõuda ja, ja praktiliselt sundida liikmesriike varustama kontrollijad siis kaugsideseadmetega nii et äh, mitte üksnes transpordisektor äh, ei pea investeerima sõidumeerikute uut, uude põlvkonda nutisõidumeerikutesse, vaid äh, ka kontrollijad saavad kontrollida infot, mida need seadmed edastavad. parlamendil on õnnestunud ka parandada andmekaitsealaseid sätteid, see on samuti väga oluline mis puudutab asukohaandmeid, siis parlament on nõudnud, et et mitmed muud hetked on ka kaasatud, mitte ainult tööpäeva algus ja lõpp. me saavutasime selle, et pärast kolme tundi pidevat äh, sõitmist siis sõiduki asukoht äh, salvestatakse Äh, ning kasutatakse siis äh, satelliidisignaale, mille eest ei tule maksta ning äh, nutida-, sõidumeerikud võetakse kasutusele siis pooleteise aasta jooksul selle määruse vastu, vabandust, kahe ja poole aasta jooksul pärast määruse vastuvõtmist. see periood Äh, hakkab lugema siis pärast tehniliste spetsifikatsioonide vastuvõtmist. Äh, mis puudutab nüüd intelligentseid transpordisüsteeme, siis äh, sisaldab see tekst uusi sätteid. on äärmiselt oluline, et meil õnnestus vist sisse viia sätted, mis puudutavad standardiseeritud liideseid samuti sätted, mis puudutavad intellektuaalset omandit äh, ning äh, kaugsideseadmete kasutamine. Äh, parlament nõudis ja, ja sai ka nõusoleku, et alates teatud kuupäevast siis kõik veokid varustatakse nutisõidumeerikutega, nii et viieteistkümne aasta pärast Äh, pärast äh, nutisõidumeerikute kasutusele võtmist on kõik rahvusvahelises transpordis kasutatavad äh, sõidukid selliste nutisõidumeerikutega varustatud ja kontrollijate rolli tugevdatakse Kon, komisjon äh, äh, valmistab ette uut äh, ettepanekut nende kontrollijate koolituse äh, koha pealt ja see näeb ette ka sotsiaalõigusaktide ühtset tõlgendamist. Äh, mis puudutab neid ajutisi äh, kaarte, siis me oleme tugevdanud kontrolli mitteresidentidest äh, sõidukijuhtide Nemad võivad kasutada nüüd digitaalseid sõidumeerikuid ja nii on ega neid võimalik paremini kontrollida. me oleme parandanud ka Äh, transpordiettevõtete vastutust. ettepanek ühendada juhiluba juhikaardiga äh, on äh, välja jäetud, kuna seda ettepanekut ei peetud piisavalt küpseks mis puudutab sotsiaalseid õigusakte, siis parlament võitles tõsiselt selle eest, et, et need õigusaktid puudutaksid ainult kutselisi autojuhte ning määrus seetõttu ei kehti äh, veokitele, mille kaal jääb allapoole seitset koma viit tonni ja mis veavad siis seadmeid või materjale, mida juht kasutab oma töö käigus, kui tegemist ei ole kutselise autojuhiga. ja liikmesriikide erandite äh, koha pealt suurendasime erandit siis praeguselt viiekümnelt kilomeetrilt mõningatel juhtudel sajale kilomeetrile nii et, et ma usun, et see kokkulepe on hea isegi Saksamaa kolleegide jaoks, kes on üritanud seda sadat kilomeetrit siis suurendada saja viiekümne kuni kahekümne, kahe tuhande kilomeetri peale, kahesaja kilomeetri peale. nii, igatahes praeguses äh, tekstis on meil kaks korda suurem äh, vahemaa siis kui varem ja meil on ka siis mittekutseliste juhtide kohta käivad sätted, nii et, et kutsuksin kolleege tõesti üles selle kokkuleppe poolt hääletama. Äh, tuletan saadikutele meelde, et teise lugemise seisukohale me ei saa esitada muudatusettepanekuid, mis esimesel lugemisel läbi ei läinud. niisiis, ainus asi, mida te muudatustega teha saate, äh, on siis äh, taastada parlamendi seisukoht esimesel lugemisel. niisiis, kui teile parlamendi esimese lugemise seisukoht ei meeldi, siis mis teha? nii see need asjad on. tahtsin selle teile selgeks teha ja kahekümne kaheksas november on siis muudatuste tähtaeg. nii et, et kes soovib esitada uusi muudatusettepanekuid, mis ei taasta parlamendi esialgset seisukohta, siis need muudatusettepanekud loetakse mittekõlblikeks. kas keegi soovib midagi öelda või on kõik äh, proua Tikau ette, ettekandega rahul? hästi, annan komisjonile lühidalt sõna äh, härra proua Maisner, ma tahtsin tänada Silviat tehtud töö eest. me oleme väga palju sõiduveerikute teemaga koos tegutsenud Äh, vahemaade osas ei läinud asi nii, nagu mina tahtsin, aga igatahes toetan proua Tikaud. ja nüüd äh, komisjoni esindaja, oleks väga tore, kui suudaksite teha lühidalt, nii oleks komisjon meie juures jälle heas kirjas. aitäh, me tõesti teeme väga lühidalt, loomulikult me toetame lõppkompromissi, mille parlament ja nõukogu omavahel kokku leppisid triloogil ja et, äh, et, tervitame ka nõukogu esimese lugemise seisukohta, mis hiljuti vastu võeti. ootame siis ja tervitame parlamendi otsust, see hõlbustab äh, selle olulise määruse kiiret vastuvõtmist. Äh, mida see määrus siis käsitleb? Äh, see määrus hoolitseb selle eest, et meil on niipea kui võimalik tu-, turul uus tüübikinnitustega sõidumeerikute põlvkond see äh, võidab äh, parandada äh, sõidu- ja tööaja reeglitest kinnipidamist ning loomulikult parandab liiklusohutust, juhtide heaolu ning tagab võrdsed võimalused transpordiettevõtetele. ja seetõttu loodame, et parlament toetab Äh, läbirääkimiste tulemust, tahaksin samuti tänada raportööri ja variraportööre konstruktiivse töö eest sellel teemal, aitäh! aitäh, ma kordan veel selguse mõist-, mõttes, et kakskümmend kaheksa november on muudatuste esitamise tähtaeg kell kaksteist ja hääletus toimub superteisipäeval, seitsmeteistkümnendal detsembril. aitäh! raportöörile ja muid päevakorrapunkte ei ole, tahaksin teile meelde tuletada, et järgmine äh, koosolek toimub Brüsselis kuueteistkümnendal detsembril kell kolm ja siis jätkame seitsmeteistkümnendal detsembril oma superteisipäevaga. aitäh kõigile, esimees tänab ka tõlke ja soovib kõigile kena õhtut!